niisiis alustame, tere tulemast kõigile ja iseäranis tere tulemast parlamendisaadikutele, kes on siia tulnud liikmesriikide parlamentidest. ma tean, et ähm, mõned kolleegid jäävad pisut hiljaks äh, ja me loodame, et ka Euroopa Komisjoni esindaja jõuab siia aga meil on siin kohal eesistujamaa Luksemburgi minister ning seetõttu ei hakka me pikemalt ootama. Äh, Claude Maisch, ähm, noorsoo- ja haridusminister, teadusuuringute ja kõrgharidusminister on kohal, nii et, et te tõesti vastutate paljude asjade eest ja nagu te teate, praegu on siis käimas Luksemburgi eesistumine, nii et, et meil on suur au, et te täna siin olete, härra minister, aga see ei ole sugugi esimene kord, kui me kohtume. viimase kuue kuu jooksul oleme me ühiselt palju tööd ära teinud. sissejuhatuseks mm, räägin ma inglise keeles, siis lähen üle itaalia keelele, ütleb e, esinaine, aga teil on võimalik kuulata tõlget niisiis, teil on seal ähm, konsooli peal numbrid, mille järgi te saate vaat-, valida kanali, äh, mida soovite kuulata ning äh, esinaine tänab tõlke ja ütleb, et loodab nende peale. niisiis, nüüd ma jätkan itaalia keeles, kui lubate. me võtsime vastu ähm, päevakorra. see päevakord puudutab ainult kultuuri- ja hariduskomisjoni kolleege. kui kellelgi päevakorra vastu mitte midagi ei ole, siis me võime lugeda päevakorra kinnitatuks. Läheme nüüd järgmise punkti juurde, kõigepealt tahaksin teid teavitada sellest, millistesse keeltesse on tõlge. kõik eh, keeled on täna olemas. niisiis, nagu ma ütlesin, tõlge on olemas kõigis äh, Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, välja arvatud horvaadi keel ja malta keel. niisiis, äh, senikaua, kui ootame volinikku, alustame oma tööd ja kuulutame selle koosoleku avatuks. kallid kolleegid, kallid sõbrad, kallid külalised Äh, sealhulgas ka Euroopa Noorsoofoorumis külalised. mul on väga hea meel ja minul isiklikult on väga hea meel, et äh, siin esimesel parlamentidevahelisel kohtumisel on nii palju inimesi ja et me räägime praegu noorsoo- ja haridusteemadest. see on meie jaoks täna kõige olulisem teema ning ma loodan, et äh, ka järgmisel aastal õnnestub meil korraldada parlamentidevaheline konverents kultuuriküsimustes minu arvates on see suurepärane viis, kuidas luua positiivseid sidemeid liikmesriikide parlamentide vahel ning ma usun, et see on ka suurepärane viis, kuidas me saame tugevdada oma sidemeid ka Euroopa Komisjoniga. ja et volinik ongi juba kohal, tere tulemast! üks hetk, palun, ma pean volinikku tervitama Bene. hästi. Äh, lugupeetud volinik, aitäh, et tulite. niisiis. esinaine ütleb, et jätkab itaalia keeles. niisiis. tegemist on äh, meie jaoks täna väga olulise kohtumisega ma arvan, et me ei saa oma tööd alustada eh, mälestamata Pariisi terrorirünnaku ohvreid, tahaksin avaldada solidaarsust oma, meie Prantsuse sõpradega, kes siin kohal on, aga me teame, et see rünnak ei puudutanud ainult prantslasi, see puudutas kogu Euroopat ja tahaksin pühendada tänase kohtumise paljudele noortele inimestele, kes kahjuks said surma seal, kus nad kohtusid oma sõpradega Nemad on Erasmuse põlvkond, kellest me täna räägime ja kellega me täna tahame rääkida. Neid rünnati, kui nad rahumeelselt oma elu elasid, nendest said terroristide sihtmärgid ning mäletate neid avaldusi, mida me tegime pärast Charlie Hebdo juhtumit üha rohkem inimesi, noori inimesi radikaliseerub Euroopas ja ma arvan, et me peame sellele ka reageerima läbi kultuuri ja hariduse. pärast Charlie Hebdo rünnakuid äh, paljud äh, õpetajad rääk-, rääkisid sellest, et need inimesed, kes rünnakuid toime panid, nemad olid meie vennad, meie lapsed ja nende inimeste jaoks on äärmiselt oluline haridus, meil on vaja kultuuridevahelist dialoogi, meil on vaja usunditevahelist dialoogi, meil on vaja kaasata noored tööellu, kui rääkida sellest, mis on kirjas Pariisi deklaratsioonis, meil on vaja tõhusaid programme Äh, Itaalia peaminister Renzi äh, on öelnud, et iga julgeolekule kulutatud euro kohta tuleks kulutada üks euro ka kultuurile ja ma arvan, et seda me peame tõesti tegema, me peame, peame panema noored oma tegevuse keskmesse, sest et noorte osas on meil väga palju probleeme. kakskümmend protsenti alla kahekümne viie aastaseid noori Euroopas on tööta ning mõnedes riikides, iseäranis lõunapoolsemates liikmesriikides, Lõuna-Itaalias näiteks, on töötuse määr noorte hulgas ligemale nelikümmend protsenti. meil on kolmkümmend miljonit inimest, kes ei õpi eh, ega käi kooli ega tööta ning ehm, iga neljas laps on vaesuse ohus, tõrjutuse ohus sisserändajate hulgas on eh, need näitajad kaks korda kõrgemad ning neil on veelgi raskem tööturule jõuda. niisiis, see kõik tähendab seda, et meil on vaja jätkusuutlikku ja intelligentset majanduskasvu tööhõive suurendamist, aga see juhtub ainult siis, kui me oleme Euroopas avatumad, pakume äh, kõigile kõrgekvaliteedilist haridust, elukestvat õpet, praktikavõimalusi Äh, võimalust äh, õppimise kõrvalt ka praktiseerida, äh, kui me kasutame Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, me teame, kui olulised kõik need aspektid on. me peame tegelema noortega aktiivsemalt, me peame arvestama ka noorte ettevõtluspotentsiaaliga. samuti peame pöörama tähelepanu poliitilistele ja sotsiaalsetele kaasamispoliitikatele, et kasutada ära noorte loovust, nende ettevõtlust. me ei saa keskenduda üksnes äh, äh, tööhõivepoliitikale, me peame investeerima ka sotsiaalsfääri. kaks kolmandikku Euroopa riikidest on noorte sotsiaalse ja majandusliku kaasatuse pannud oma prioriteetide hulka viimastel aastatel on paljud riigid äh, viinud läbi olulisi reforme hariduse ja tööhõive vallas, mõned kolleegid kõnelevad nendest kindlasti hiljem. meie liikmesriikide parlamendisaadikud, Euroopa Parlamendi saadikud oleme võidelnud selle eest, et Erasmus programmile eraldatavad vahendid suurenevad nelikümmend protsenti ning me oleme eh, nõudnud konkreetseid meetmeid edendamaks Erasmus Mundust, eh, spordiprogramme. see kõik on samuti väga oluline. me oleme toetanud noorsootagatist ning eh, soovime selles vallas tegevust jätkata. meil on samuti programmid nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend, tõukefondid mis äh, samuti on äh, toetanud just nimelt noorsoole organiseeritud poliitikat. meie komisjon koostab praegu kahte raportit, üks äh, puudutab ähm, haridus- ja koolitusstrateegiat ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta noorsooraportit, millest me täna ka kõneleme. me võtame vastu ka raporti kultuuridevahelise dialoogi osas, siis kutseõppe ja mobiilsuse osas ning Euroopa koolides õppetöö korraldamise osas, nii et meil seisab ees väga tihe aasta ning me oleme keskendunud ka Bologna protsessile, ürit-, üritame e-õpet e, e-õpetamist edendada ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves oleme saatanud täiendavat kuus miljonit eurot Erasmus pluss programmile. me leiame, et Euroopa kodanikuks olemise programm ei ole piisavalt raha saanud ja ma tahaksin tänada komisjoni äh, Äh, selle eest, et nad on toetanud e-õpetamise platvormi, mida saavad kasutada õpetajad ning samuti ettepanek, mis noortelt endilt tuli ja mida me toetasime e, e-kaardi algatus. volinik Tyson tegeleb inimeste oskuste arendamise programmiga Äh, ja veel üks meie, meie jaoks oluline asi, millega me oleme tegelenud, sealhulgas ka Strasbourgis möödunud nädalal, see on äh, humanitaarkatastroofid. kahe tuhande kuueteistkümnendas aastas oleme, kuueteistkümnenda aasta eelarves oleme kahekordistanud vahendeid, mis on mõeldud just pagulastele hariduse võimaldamiseks. meil on äh, parlamendis käimas praegu ka protsess selleks, et äh, võimaldada pagulastel ka ülikoolidesse pääseda, luua neile kaugõppekohti. Äh, praegu äh, samuti tahame parandada võimalusi Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames. tahtsin teid teavitada kõigest sellest tööst, mida me oleme teinud ja tahaksin tänada kõiki neid eksperte, kes selles töös on osalenud, kes on andnud oma panuse nagu te näete, ei käi jutt ainult noortest, me kõneleme koos noortega ning meil on siin ka Euroopa Noorsoofoorumi eh, esindaja härra Päll, kes saab peatselt sõna ja pärast ekspertide sõnavõtte eh, anname võimaluse sõna võtta noorte esindajatel Need parlamendisaadikud, kes samuti soovivad sõna võtta, äh, peaksid ära täitma selle paberi, mis teile on välja jagatud. Äh, te peate seal siis äh, ära märkima, millises arutelude voorus soovite sõna võtta, pärast iga ekspertide sõnavõtuvooru on meil arutelud ning kõneaega eraldan siis sõltuvalt sellest, kuidas me oleme suutnud ajakavast kinni pidada. aga me peame lõpetama kindlasti kell kaksteist kolmkümmend ja siis teeme ka ühispildi nüüd aga ilma pikemalt venitamata äh, annaksin sõna Claude Maischile, kes on Luksemburgi haridus, kõrgharidus, teadusuuringute ja kultuuriminister, palun. suur tänu, proua esinaine, austatud härra volinik, mu daamid ja härrad, saadikud Äh, rahvusparlamentide saadikud ja Euroopa Parlamendi saadikud ja kõik parlamentidevahelise kokkusaamise osalejad. milline on Euroopa, praeguses Euroopas noorte koht, kuidas luua neile võimalikult head tingimused selleks, et nad saaksid oma andeid arendada ja kaasa aidata sellele, milleks peaks kujunema meie Euroopa Liit. Need on need põhiküsimused, millega Euroopa tänapäeval vastamisi seisab. ja need on ka need küsimused, millele meie Luksemburgi eesistumise ajal oleme üritanud leida vastuseid ja seda läbi raportite hariduse ja noorsoopoliitika valdkonnas ja äh, läbi ka Euroopa Liidu tegevuskava koostamise noorte Eh, seoses noorte küsimustega. noorte olukord Euroopas on väga erinev, nii nagu on väga erinev ka Euroopa Liit paiguti, aga on esmatähtsaid küsimusi. me peame looma tingimused noortele selleks, et nad saaksid äh, arendada neid perspektiive, mis nende ees on ja saaksid tegutseda kui oma riigi kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud. me üritame leida vastuseid nendele küsimustele läbi dialoogi liikmesriikide noortega ja noorte osalemisega poliitikaelus kõigepealt noorte osalemine on väga tähtis just selleks, et muuta otsustajate eh, suhtumist ja seisukohti noorte suhtes ja meie sooviks on ka eh, tugevdada, parandada haridust Euroopas, on väga palju huvitavaid algatusi, mis on olemas, aga me peaksime nad süstematiseerima ja koordineerima tegevust selles valdkonnas. ja väga tähtis on tugevdada partnerlust formaalse hariduse ja mitteformaalse hariduse vahel ja meil on terve põlvkond noori, kelle me peame kaasama sellesse tegevusse. tugevdada kodanikutunnet, sellest peavad kasu saama kõik noored ja see on tõsine väljakutse meie kõigi jaoks. kui me üldiselt saame öelda, et noortel eh, Euroopas on väga head võimalused hariduse saamiseks, siis ei ole see paraku igal pool niimoodi. me teame, et väga tihti meie haridussüsteemid ei ole kaasavad, näiteks väga tihti äh, põgenike hulgast äh, pärit noortel on väga raske haridussüsteemile ligi pääseda, haridusele ligi pääseda ja sellepärast on haridusministrid otsustanud koos tegutseda ja veelgi otsustuskindlamalt tegutseda, võitlemaks äh, nähtustega nagu koolist, koolist väljalangemine ja kui me soovime tõesti eh, tänapäeval tegeleda selliste tähtsate küsimustega nagu eh, noorte eh, radikaliseerumine noorte hulgas, siis miks sellised nähtused üldse on olemas, on see, et me ei ole pakkunud häid perspektiive noorte jaoks. ja ekstremistid tihti pakuvad omapoolseid vastu, vastuseid mitmetele küsimustele ja just sellistes kohtades, kus meie ei ole suutnud hästi, hästi toimida. ja sellepärast on väga tähtis ka meie töökava kolmeks lähiaastaks, mille põhiküsimusteks on noorte kaasamine, tööhõive edendamine noorte hulgas ja seda kõike selleks, et noored saaksid olla meie ühiskondade täie, täievolilised liikmed. mis puudutab tööhõivet, siis on näitajaid, mis sisse. praegusel hetkel näitavad, et meil on õnnestunud midagi ära teha äh, tööpuuduse osas just noorte hulgas, aga me peame otsustuskindlalt edasi liikuma. noorsoogarantii, noorsootagatis on selline alg-, algatus, millel on väga, väga suured perspektiivid just selles osas, kuidas koordineerida meie tegevusi äh, noorsoopoliitika osas ja tööhõive osas ma tahaksin teile rääkida ka põgenike olukorrast Euroopas ja just äh, hiljuti Euroopasse saabunud inimeste hulgas. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli dramaatiline aasta. sajad tuhanded inimesed äh, saabusid Euroopa Liitu ja see puudutab otseselt ka haridussüsteemi, kuidas me saame toetada nende uute äh, nende põgenike integreerimist ühiskonda ja kuidas me saame tagada eh, neile juurdepääsu haridusele eh, sellel ajal, kui nad on Euroopas. ja me otsustasime ministrite nõukogus eh, pühenduda nendele, nendele küsimustele arutelud on näidanud, millised on need võimalused, mida me saaksime edasi arendada noorsoo, noorsoovaldkonnas, kuidas toetada põgenikke, kuidas edendada kultuuridevahelist dialoogi, kuidas tugevdada äh, Äh, kuidas toetada just kõige haavatuvamaid ja kuidas äh, tõhusamalt kaasa aidata äh, noorsoo- ja haridus, haridustööle, siis Euroopa Ülemkogul oleme me omapoolse üleskutsega pöördunud valitsuse ja riigijuhtide poole ja lootuses, et meie strateegiates need tegevused leiavad ka oma koha. Need oleksid paar sõna, need on paar sõna nendest väljakutsetest, mis meie ees seisavad seoses äh, noorsootööga ja ma soovin teile väga viljakat tööpäeva tänaseks. aitäh äh, selle sissejuhatava sõnu eest ja äh, aitäh ka teie pühendumuse eest ja ma loodan, et kõigest sellest, millest te rääkisite, me ka täna räägime ja mis puudutab nüüd neid äh, konkreetseid lubadusi, jah, me peame ära hoidma tõrjutuse, me peame ära hoidma radikaliseerumise ning eelmisel täiskogul äh, palusime me ka mõningaid ühiseid standardeid äh, oma euroopaliku lähenemise vallas, me peame hoolitsema selle eest, et lapsed, poisid ja tüdrukud võetakse vastu kvaliteetselt ja nad vajavad ka täiendavat toetust ning seetõttu me palusime, et meil oleks ka rohkem rahalisi vahendeid selle eesmärgi saavutamiseks. niisiis, aitäh teile, härra minister ning nüüd annan sõna volinikule Tibor Navratšitšile. tema esindab Euroopa Komisjoni ja on hariduse, kultuuri, noorsoo- ja spordivolinik niisiis, härra Navratšits, teil on sõna. Uh... suur aitäh! esinejana härra minister, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, on suur rõõm täna siin teiega olla. täna hommikul tahaksin ma teiega koos mõelda nende mõningate kõige tugevamate väljakutsete peale, mis Euroopa ees täna on. eriti tahaksin ma välja tuua hariduse ja noorsoopoliitika rolli selles, kuidas võidelda tõrjutuse ja noorte inimeste radikaliseerumisega. Pariisis äh, eelmisel kuul toimunud rünnakud on viimastel nädalatel olnud meie mõtetes. Nad on karmiks meenutuseks sellest, millised on lõhed ja pinged meie ühiskonnas. pinged, mis äh, äh, ennast väljendavad sellisel kontinendil, kes endiselt või-, võitleb äh, rahandus- ja majanduskriisiga. meie sotsiaalne muster on äh, pinge all rohkem kui sada kakskümmend miljonit Euroopat on äh, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse ohu ees ja noorsootöötus on mõningates riikides endiselt lubamatult kõrge. meie liit on nüüd vähem kaasav ja vähem võrdne. me näeme, et lõhe suureneb paljude noorte inimeste jaoks äh, on äh, juba helge tuleviku endale ettekujutamine väljakutse, jah, tervikuna on see noor põlvkond on rohkem haritud, paremini informeeritud ja seotud kui ükski varasem. aga väga paljud noored inimesed leiavad, et äh, just sellisel ajal, kui nad tahaksid täielikult haarata kontrolli oma elude üle, leida oma kohta ühiskonnas, ignoreeritakse nende vajadusi ja lootusi ma mõistan väga neid, kes tunnevad, et nad on maha jäetud ja et neil ei ole võimalust äh, tulevikku saavutada, nende unistused on murtud. no eriti olen mures nende paljude noorte inimeste pärast, kes pöörduvad ära traditsioonilistest demokraatia vormidest. viimase aasta Euroopa Parlamendi valimistel näiteks äh, ainult üks noor inimene kolmest käis valimas ja murettekitavamalt äh, mõned sellised noored inimesed, kes ei, on pettunud, pöörasid selja demokraatia ja ühiskonna väärtustele, sõpradele ja perekonnale ja kui nad liikusid ühiskonna äärealadele, siis nad jõuavad lähemale radikaliseerumisele ja ka vägivaldsele ekstremismile. aga mina ei ole nõus leppima sellise pettumusega. Need noored inimesed peavad olema meie mõtetes lähiaastatel, mitte ainult siis, kui järjekordne terrorirünnak on äh, meenutanud meile seda, kui halvasti paljud neist ennast tunnevad. me peame töötama koos äh, muutuste nimel, ma tahan Euroopat, kus kõikidel noortel inimestel on oma koht ja nad saavad elada avatud äh, kaasavas ühiskonnas. Euroopa Liit on üles ehitatud põhiväärtustele, mis on kujundanud meie elusid juba Teise maailmasõja lõpust. austatakse inimväärikust, äh, väljendusvabadust, demokraatiat, võrdsust, õigusriiki ja inimõigusi hiljutised sündmused meenutavad, et need väärtused on ohus ja see tähendab seda, et me kõik peame tegutsema kohalikul tasandil, kogukondades, ka äh, regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil. Need valdkonnad, mille eest mina äh, volinikuna vastutan, haridus, äh, kultuur, noorsugu ja sport, neil kõigil on oluline roll mängida selleks, et toetada kodanikuväärtusi, sotsiaalset kaasatust, ja ka võidelda ja ennetada diskrimineerimisega kõikides selle vormides. eelmisel nädalal oli mul kohtumine ministritega Brüsselis ja siis ma kinnitasin üle, et tahan rohkem kasutada neid vahendeid, mis on meil kättesaadavad. koostöö hariduses, koolituses, noorsoopoliitikas ning ka rahastusprogrammides ütlesin ministritele, et me peame edendama sotsiaalset kaasatust isegi rohkem meie hariduspoliitikates, noorsoopoliitikates, ka kultuuri- ja spordipoliitikates. haridusministritega leppisin kokku uutes põhimõtetes ja prioriteetides me kaasatuseks ja nende hulgas ka kaasavas harituse valdkonnas. Euroopa noorsooministrid kuulsid minu ettepanekut keskenduda noorsoo valdkonnas sellele, et kõik noored inimesed oleksid sotsiaalselt kaasatud võtsime endale kohustuse tagada, et noored inimesed võiksid osaleda rohkem demokraatlikus kodanikuelus ja et üleminek hariduselust tööelusse oleks kergem. hariduses peame üle vaatama selle, mida meie koolides õpetatakse. me peame tagama, et noored inimesed saaksid oskused ja pädevused, mida neil on vaja selleks, et leida töökoht, tööhõive on endiselt parim tagatis tõrjutuse vastu. aga haridus peab ära tegema rohkem. ta, see peab aitama noortel inimestel arendada tugevat kiindumust demokraatlikesse väärtustesse. me peame edendama kultuuride vahelist dialoogi ja tagama, et keegi ei eh, jää maha eh, selle tõttu, milline on nende sotsiaalne, kultuuriline või usuline taust. ja me peame to toetama ka õpetajaid. Neil on äärmiselt keerukad töökohad ja nad ilmselt mõistavad eh, noorsookultuuri dünaamikat paremini kui enamik teisi inimesi me peame tagama, et õpetajad suudaksid toime tulla nende keerukate diskussioonidega, mis äh, klassiruumis tekivad, nad saavad juhendada äh, keerulistel teemade üle toimuvat debatti, nagu näiteks kultuuride vaheline dialoog, äh, vastastikune austus ja mõistmine. seetõttu on õpetajateid vaja kõige paremat koolitust. noorsoosektoris peame me tagama, et erinevate kultuuritaustadega noored inimesed saavad osaleda kultuuride vahelises dialoogis ja mõttevahetuses see on äärmiselt oluline. omaenda diskussioonidest nendega, kes esindavad noori, kes töötavad noortega, tean ma, kuivõrd olulised on isiklikud suhted selleks, et võidelda eelarvamuste ja ebatolerantsiga ja et just vabatahtlikud ja eeskujud kohalikes kogukondades mängivad siin olulist keskset rolli. õpetajad, usujuhid, noorsootöötajad, Nemad on need, keda piisavalt ei kiideta, aga nad äh, on kriitilises rollis võitlemaks äh, radikaliseerumise ja tõrjutusega. tahan tagada, et neid toetataks rohkem. aastal kaks tuhat kuusteist äh, on meie Erasmus plussi eesmärgiks projektid, mis edendavad sotsiaalset kaasatust hariduse, koolituse, noorsoo ja spordi kaudu. umbes nelisada miljonit eurot läheb riikideülesesse programmidesse, partnerlustesse Äh, haridus, noorsoo- ja spordiorganisatsioonide vahel, eriliseks kesk, tähelepanu keskmeks on kaasav haridus, koolitus ja noorsugu. töötan ka selle nimel, et tagada, et Erasmus pluss programm toetaks õpetajate, noorsootöötajate suuremat mobiilsust, et oleks rohkem noorsoovahetusi ja riikideüleseid partnerlusi. projektide ulatus, mida me juba toetame, näitab, mis on võimalik rahastame projekte, mis näiteks kombineerivad mitteformaalse hariduse, spordi, põhise noorsootöö ja koolituse selleks, et sellised noored eurooplased, kes ei ole äh, hariduses või koolituses oleksid, neil oleks parem tööle saada. me koolitame spordiasutusi, kohalikke omavalitsusi selleks, et näidata, kuidas oleks võimalik äh, ennetada radikaliseerumist ja just äh, selliseid projekte on meil vaja rohkem ja selliseid me oleme valmis ka rohkem toetama. enne kui lõpetan, ütlen paar sõna selle kohta, kuidas äh, noorsootööpoliitika haridus äh, võib aidata integreerida põgenikke ja sisserändajaid. Nad tõesti peaksid olema täielikult integreeritud haridussüsteemi, et nad saaksid endale need oskused ja pädevused, mida neil on vaja selleks, et leida oma koht tööturus ja ühiskonnas tervikuna lisaks formaalsele haridusele on oluline, et nad saaksid ära kasutada ka noorsootööd ja selliseid tegevusi nagu vabatahtlik äh, tegevus, osaleda ka öö, äh, äh, spordi- ja kultuurivahetustes, me toetame siinkohal liikmesriike, näiteks töötame selle nimel, et õpilased saaksid jätkata oma haridust, kaardistada oma kvalifikatsioonid nii kiiresti kui võimalik. selleks on Euroopa Komisjon pidanud riiklike haridus, tunnustuskeskuste kohtumise igal pool Euroopas, nad on jaganud oma kogemusi põgenike toetamisel, vaadata, kuidas oleks võimalik nende teaduskraade tunnustada ja meil on ka internetikursused Erasmus pluss valdkonnas, et aidata värskelt saabunud sisserändajaid. daamid ja härrad, me suudame ületada Euroopa ees olevad suured väljakutsed ainult siis, kui me teeme koostööd igalühel on oma panus siin teha, Euroopa Liit, riiklikud institutsioonid, kohalikud, regionaalsed ametivõimud, sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond. enamus sellest tööst leiab aset meie koolides, ülikoolides ja noorsookeskustes, meie kogukondades. just siin tuleb meie plaanid tegevusse rakendada, aga me peame ühiselt Euroopas tegutsema, nii nagu meie turvajõud teevad koostööd selleks, et alistada terroristid, peavad meie haridus, noorsoo, spordi, kultuurisektorid tegema sedasama selleks, et hävitada radikaliseerumise juurpõhjused. ebavõrdsus, sotsiaalne tõrjutus, vaesus, töötus. sotsiaalne kaasatus on vastus, mille me peame andma, kui me tahame ühtset Euroopat, mis on edukas ja konkurentsivõimeline. meil on vaja selleks kõiki teid, ma loodan teie toetusele, aitäh! Eh, grazie, komissario. Eh, aitäh, volinik. ma tõesti tunnustan teie pühendumust, ma olen nõus paljuga sellest, mida te ütlesite. võib-olla näiteks Erasmus Munduse osas peaksime saatma tugevama signaali, peaksime prioritiseerima äh, neid projekte, mis on suunatud just nimelt teatud riikidest pärit lastele ja noortele. näiteks peaksime võib-olla keske, eraldama ka rohkem vahendeid kultuurile ja haridusele. eelarves meil on selleks vahend, vahendid olemas, aga paraku ei õnnestunud meil saavutada rohkem vahendeid eh, kodanike Euroopa programmi jaoks ja võib-olla meie komisjon peaks Junckeri komisjonile saatma tugevama signaali, äh, et need on tõesti olulised teemad, nii et, et ma loodan tõesti tugevale liidule liikmesriikide parlamentidega, meil on vaja palju otsustavamat tegutsemist selles vallas, sest et probleem on olemas. nüüd aga annaksin sõna Euroopa Noorsoo Foorumi peasekretärile Nemad on esitanud ka noorsoopoliitika variraporti. kahjuks meie Soome kolleegidele tahaksin öelda, et soomekeelne tõlge praegu paraku lõpeb, aga nüüd annan sõna siis härra Pällile, aga need, kes soovivad sõna saada, palun täitke ära see paber, kes, mis teie ees on, et me teaksime, kuna te sõna soovite. nii, härra Pell, palun lugupeetud kolleegid, minister, volinik, mida tähendab täna Euroopas noor olla? tihtipeale öeldakse, et meie oleme esimene põlvkond ajaloos, kel läheb kehvemini kui nende vanematel. noored inimesed ja lapsed on tõesti tõena-, kõige tõenäolisem vaesuse ja tõrjutuse ohus olev elanikkonnarühm äh, aasta on kaks tuhat viisteist ja ometigi räägime me endiselt finants- ja majanduskriisist, sest et paljude noorte jaoks see kriis ei ole veel läbi. tahaksin tänada kaasesinejaid, kes juhtisid tähelepanu kurvale statistikale. ma ei pea teile ütlema, et paljude noorte jaoks on asjad halvad, me elame kriisi ajal, tihtipeale on poliitika väga lühiajaline, inimesed üritavad lihtsalt oma mainet päästa, otsitakse kiireid lahendusi, kohest edu, aga noorte osas kiireid lahendusi ei ole, nii et, et mida me peaksime tegema? Äh, õnneks ei ole siiski kõik äh, nii sünge, äh, ollakse praegu inimeste loomingulisus on võib-olla suurem kui kunagi varem ja kuigi Euroopa on surve all, on küsimus, mille peaksime endile esitama kas me esitame, ehitame vastupidavat eh, demokraatiaga eh, Euroopat või lihtsalt habrast kakofooniat, sellised haprad süsteemid satuvad tihtipeale surve alla, sest et nad suudavad taluda väga väikest survet, enne kui nad kokku kukuvad, nagu näiteks klaas või portselan aga samas eh, on materjale, mis suudavad energiat eh, neelata ja vastu pidada survele. noorte inimeste energia kasutamine on äärmiselt oluline ning kui me tahame lahendada neid probleeme, mis meie põlvkonna ja tulevaste põlvkondade ees seisavad, siis on meil vaja sellist noorsoopoliitikat, mis keskenduvad kolmele peamisele kriteeriumitele, need peavad olema eh, õigustepõhised, sektoriteülesed ning osalevad see on eduka noorsoopoliitika retsept, äh, äh, mitte ainult otsuste langetajad ei tegutse, vaid noored inimesed koos nendega. Euroopa Noorsoofoorum ühendab sadat riiklikku ja rahvusvahelist noorsoorganisatsiooni, need on noorte juhitud ja demokraatlikud ja meie arvates on noorsoopoliitika oluline selleks, et parandada kõigi noorte elu, nende kaasatust ja osalust ühiskonnas, suurendada, arendada neis omanikutunnet kodanikuks olemise tunnet ning oma kogukonda kuulumise tunnet. meie praegused väljakutsed, eh, nagu siin räägiti, terrorism, radikaliseerumine, ränne ja või kas või sõnavabaduse, liikumisvabaduse küsimused, eh, ainult eh, suurendavad noorsoopoliitika eest seisvaid ülesandeid. nagu juba küsiti, kas me peaksime olema kõigi nende kriiside üle üllatunud, kas tegu ei ole millegagi, mille me oleksime pidanud ootama eh, arvestades seda, et meil ei ole piisavalt investeeritud noortesse ja nendesse, kes on võib-olla kõige marginaliseeritumad. praegu on aeg eh, rohkem ja paremini investeerida noortesse, noorsootöötajatesse, noorsoorganisatsioonidesse. me peame seda tegema selleks, et rahaliselt toetada neid organisatsioone, kes otseselt teevad tööd tõrjutuse ohus noortega, me peame lähenema asjadele terviklikult, me peame kaasama ka mitteformaalse hariduse ja noorsootöö haridussüsteem peab kohanema kaasaegsete väljakutsetega. meie noorsoopoliitika variraportis juhitakse tähelepanu sellele, et kaks igast kolmest noorsoorganisatsioonist viivad läbi projekte, mis kaasavad noori. kõik meie liikmed ütlevad, et nad tahavad suurendada noorte valmisolekut osaleda poliitilises ja ühiskonnaelus ning üheksa kümnest organisatsioonist annavad noortele oskusi, mis on vajalikud ka tööturul samas meie raportis juhitakse tähelepanu ka sellele, et noored on teadlikud, et neil pole õigusi et neil ei ole, nad ei ole teadlikud menetlusest, kuidas neid õigusi nõuda või nõuda hüvitist õiguste rikkumise eest. Äh, kodanikuks olemise haridus on puudulik, äh, meie äh, liikmed leiavad, et ei ole kerge aktiivset kodanikuks olemist edendada ning äh, räägin ka noorsootagatisest, kas me saame tõesti oodata mingit edu, kui ainult iga kolmas riiklik noorsoonõukogu oli selle loomisse kaasatud. Euroopa Liidu tasandil on veel vaja struktureeritud dialoogi ja ainult pooled eh, riiklikest noorsoonõukogudest ütlevad, et see mõjutab poliitikat. nii et, et me kutsume kõiki tasandeid tegema koostööd, hoolitsemaks selle eest, et noored oleksid kaasatud tihtipeale me kuuleme, et poliitika on midagi sellist, mida kodanikega tehakse, mitte koos kodanikega. ja ma arvan, et see on äh, meie jaoks kõige suurem väljakutse. noored on vägagi huvitatud poliitika kujundamises osalemisest. Neid ei huvita ainult see, et valimiste ajal valima minna ja hääletada äh, neile tundub, et niimoodi ei ole neil mitte mingisugust mõjuvõimu, ärgem jätkem neid tähelepanuta ning me tervitame selliseid algatusi nagu tänane kohtumine ning me loodame, et noorsoopoliitika, mis tänastest aruteludest sünnib, on õigustepõhine, sektoriülene ja osalev, aitäh! aitäh ja eh, teie sõnavõtt oli tõesti väga elav. mul on väga hea meel, et eh, Euroopa Noorsooforum osaleb meie tänasel üritusel. me tõesti peame arvestama teie ettepanekutega, teie energiaga ja kindlasti sellest täna räägime. nüüd äh, olen ma saanud, meil on jäänud viisteist minutit aruteludeks selles voorus, hetkel pole ükski liikmesriikide parlamentide liikmetest sõna soovinud. ma loodan, et tulevikus olete vähem arad, sest et väga oluline on, et meil arutelu siiski toimuks. meil on kohal siin ju ka volinik ja ka eesistujamaa esindaja. kõigepealt saavad sõna siis liikmesriikide parlamentide esindajad ja siis Euroopa Parlamendi saadikud. kas keegi soovib sõna? kui te annate märku, et sõna soovite, siis ma saaksin teada, palju neid sõnasoovijaid on. jah, you have to, to fill the yellow piece. Teie ees on kollane paberileht, mis tuleks ära täita selleks, et sõna saada. Madame Doucet from France. proua Doucet Prantsusmaalt. kas on ka teisi sõnasoovijaid? sellepärast et see esimene arutelude voor on meil eriti oluline. proua Ferraja, Merkov, Georgiev, Grammatikakis, hästi. nii. ja edasi on meil veel ka teisi arutelude voore. kõigepealt proua Tusse, palun. Teil on kaks minutit kõneaega. aitäh, lugupeetud esinaine aitäh selle kohtumise korraldamise eest ja tahaksin teid tänada ka äh, selle eest, mida te ütlesite tänase ürituse alguses Prantsuse noorte kohta ja kogu riigi, kogu Euroopa kohta, äh, mida väga raba, rabasid ja šokeerisid need sündmused, mis kolmeteistkümnendal novembril reedel Pariisis aset leidnud ja Äh, äh, liituksin oma kolleegi Yves Duraniga, kes siin täna minuga kohal on. Äh, ma to-, nagu temagi leian, et noorsooteema on täna väga oluline ja tahaksin teid veel kord tänada kõige selle eest, mida te noorte kohta ütlesite. ja nüüd tuleksin selle juurde, mida räägiti Erasmus plussist see uus, need uued sätted, mis puudutavad Erasmus plussi ja äh, mobiilsuse suurendamise võimalusi, äh, tahaksin äh, tõesti toetada seda mõtet. väga oluline on mobiilsuse süsteemi, Erasmuse süsteemi demokratiseerida, tegemist on süsteemiga, mis ülikoolide vallas, kõrghariduse vallas toimib väga hästi, aga me peaksime laiendama seda ka teistele õppeasutustele, näiteks äh, keskkoolidele, äh, äh, meil on Prantsusmaal ka kutsekoolid, tehnikumid ka neile peaks seda laiendama, väga palju on selliseid noori, kes äh, koolis äh, ei käi äh, Prantsusmaal, meil on ligemale viissada tuhat inimest, kes ei käi koolis, nii et, et meil on olemas noorsootagatis praegu, mis on hakanud toimima ja mulle tundub, et mobiilsus peaks olema üks võimalus luua Euroopa kodanikuks olemise vaimu, vaid ka läbi selle vaimu Äh, võimaldada inimestel Euroopas tööd leida. aitäh! ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale ja siis äh, pärast vastused. Sabine Ferajan, palun! aitäh, kõigepealt äh, suur aitäh, et meil on täna võimalus vahetada mõtteid meie kolleegidega liikmesriikide parlamentidest minu jaoks on äärmiselt oluline, et me selles valdkonnas just väga intensiivselt ka liikmesriikide parlamentidega tegeleme, kellel on just nimelt haridusvaldkonnas väga suured pädevused, sest meie pädevus Euroopa äh, tasandil on siin äh, väga väike, igasuguste haridusprogrammide ellurakendamine on liikmesriikide pädevuses Euroopa Parlament ja Euroopa Liit Äh, on äh, siiski tegelenud selles vallas äh, oluliste asjadega, siin ju mainiti juba Erasmus programmi, Erasmus pluss, Rootsi, selle alaprogramme Komeeniust, Leonardo da Vincist, rahvusvahelisi vahetusprogramme ja samuti haridussektoris toimuvaid vahetusprogramme. äärmiselt oluline programm või äh, äärmiselt oluline teema on ka nende inimeste kiirem integreerimine ja kaasamine, kellel on rändetaus. jutt ei käi mitte ainult pagulastest, vaid ka nendest inimestest juba, Eh, pikka aega meie hulgas elavad, me ei tohi ka neid unustada, probleemid on juba pikka aega olemas olnud. küsimus on aga selles, et millised konkreetsed meetmed meil on, mida me saame kasutada, meie vahendid on piiratud, kas me ühiselt eh, Euroopa programmide ja liikmesriikide algatuse eh, läbi saaksime võib-olla nendele noortele anda paremaid väljavaateid, asi ei puuduta ainult formaalset haridust, nagu noorsoo esindaja ütles, Eh, vaid ka mitteametliku haridus. meil on mitteametliku hariduse vallas vaja ka oma algatusi tugevdada ja kõigepealt me pöörame küll oma haridusprogrammides tähelepanu formaalsele haridusele, kõige olulisem on Erasmus, üliõpilasvahetusprogrammid ja mul on küsimus, kui palju me seda programmi saame tugevdada ja tugev, tulevikus kaasata ka mitteametlikku haridust, väga paljud probleemid, mis on seotud radikaliseerumisega, ei ole seotud haridusega, vaid hariduse puudumisega, meil on äh, ka väga palju selliseid äh, noori, kes on küll radikaliseerunud, vaatamata sellele, et neil on hea haridus, nii et, et see ei ole ainult hariduse probleem. Äh, probleemiks on ka see, et inimestel puuduvad väljavaated, aga need inimesed, kellel pole formaalset haridust, nende väljavaated on veelgi piiratumad. nii et, et noortele tuleks anda võimalused tööelus rohkem kaasa rääkida, ühiskonnas rohkem kaasa rääkida Eh, nii et, et eh, ja kui inimestele ei pakuta võimalusi läbi formaalse hariduse, eh, siis tuleb teha midagi muud ning mul on kõigile kolmele esinejale küsimused, milliseid algatusi oleks vaja selleks, et Euroopa väärtusi, meie ühiseid ühiskondlikke väärt-, väärtusi läbi kõigi haridusprogrammide, kõigi haridusprogrammide nii liikmesriikide tasandil, Euroopa tasandil läbiviidavate programmide läbi tugevdada ja kuidas teha, et mitte keskenduda ainult ametlikele formaatidele, formaalsele haridusele, vaid ka mitteformaalsele haridusele, kuidas nii-öelda edendada seda Euroopa vaimu. mõnikord minu arvates on siin vallas äh, probleeme, me oleme selle aspekti tihtipeale silmist vaadanud, nii et, et ma arvan, et äh, sellele peaks tähelepanu pöörama, aitäh. aitäh, Sabin, et sa rõhutasid seda väga olulist aspekti. vastuseid oodates annaksin sõna proua McLaakinile. ei siiski, jah. enne veel üks kõneleja. kõigepealt eh, on äärmiselt eh, oluline, et meil täna see üritus toimub. Teie sissejuhatav sõnavõtt näitas, kuivõrd olulist tööd teeb kultuurikomisjon Äh, vaatamata nendele raskustele, mis meie ees seisavad, äh, vaatamata piiratud vahenditele, ähm, on minu arvates äh, kogu see töö, mida me teeme, väga huvitav. kõik kolm sõnavõttu olid äärmiselt huvitavad, sest need sõnavõtud olid ausad ma arvan, et kui me asjadest ausalt räägime, siis me näeme, kui rasked on probleemid, kui palju bürokraatia takistab asjade edenemist, kui palju Euroopa Liidu struktuurid muudavad asjade ajamise keerulisemaks. on vaja, et me tegutseksime ühiselt selleks, et edasi minna. nii et, et mul on väga hea, et kõik, väga hea meel, et kõik täna väga ausalt kõnelesid. aga tegelikkus on tõepoolest väga keeruline ja mina tahaksin peatuda kahel asjal. Kreekas meil on teatud probleeme ja ma oletan, et võib-olla arvud teiste riikide kohta on teistsugused, aga meil on viiskümmend üks protsenti noortest töötud. see on tõesti tohutu arv. ja mul on tõesti kahju, et ma nii provotseerivalt kõnelen, aga ma arvan, et Euroopa jaoks äh, äh, peaks olema küll häiresignaaliks Äh, ma arvan, et häiretase peaks olema viis, kui nii võib öelda äh, äh, ma ei usu, et Euroopa Liit saab tulevikku vaadata lootusrikkalt selliste katastroofiliste statistiliste näitajatega. teiseks, peaaegu väga äh, vähesed noored osalesid viimastel Euroopa Parlamendi valimistel, ka volinik viitas sellele. Äh, äh, samas avaliku arvamuse uuringud näitavad, et suurem osa noortest toetab Euroopa Liitu, toetab Euroopa Liidu arengut Äh, aga kahjuks ähm, on äh, nad väga kaugel Euroopa Liidu institutsioonidest. Äh, noored soovivad Euroopat, aga meid aga neid eriti ei huvita see, kuidas Euroopa neid siiamaani kaasab. jah, probleemid on rasked, neid on raske lahendada, mõned asjad on ära tehtud, aga mulle tundub, et see, mis on tehtud, ei ole piisav Erasmus on väga hea programm, vaatamata kõigile probleemidele ning eh, mida saaks teha, et neid probleeme lahendada, mõned juba siin eh, kõnelesid sellest, eh, ma arvan, et me ei peaks võitlema mitte üksnes tööpuudusega, me peame muutma ka olemasolevaid struktuure, aga ka sellest ei piisa. mina olen siiski äh, äh, optimistlik, kõnelejal palutakse hakata lõpetama. mina olen optimistlik, äh, need väärtused, mida Euroopa kaitseb, on väärtused, mis on ajaproovile vastu pidanud, need on head väärtused ja seetõttu Äh, selle toetusega, mida me Prantsusmaale näitame, ma loodan, et need väärtused meid kaitsevad. aitäh ja ma palun, et te tõesti peaksite kinni teile eraldatud kõneajast, et kõigil inimestel oleks võimalus sõna võtta ja nüüd saab sõna proua McLaughlin ja siis härra Bassanakis. Um... aitäh ja tere tulemast kõikidele meie külalistele, kes on meiega liitunud äh, parlamentidest igast poolt Euroopa Liidust ei ole lihtne olnud mõnede inimeste jaoks äh, siia tulla ja praegusel ajahetkel muudab Brüsselisse tulek mõned inimesed veidi närviliseks, nii et aitäh, et täna te jõudsite siia. Äh, see komisjon on kultuuri, hariduse, äh, noorsookomisjon ja hääl meie noorte inimeste jaoks, siin me räägime sellest, kuidas me saame toetada noore inimesi nende teekonnal ja nende soovides ja kuidas me saame peegeldada nende tööd nende häält selle komisjoni töös ja mul on väga hea meel kuulda Noorsoofoorumi häält täna, et me saaksime neid punkte täpselt arvesse võtta. meil on probleemid radikaliseerumisega siin Euroopas, me võitleme sellega ja äh, oluline on mõelda selle üle, kuidas seda teha haridussüsteemi kaudu. Ühendkuningriigis oma valimisringkonnas rääkisin ma hiljuti demokraatia päeval kuue erineva kooliga, kes ühes regioonis kogunesid. noored inimesed olid väga kaitsepositsioonil selle koha pealt, kuidas äh, märgistatakse erinevate usundite ja taustadega inimesi, kuidas äh, nende peale näidatakse näpuga, kuidas nad marginaliseeritakse, nad olid väga just kaitsepositsioonil, nad nägid seda kui rünnakut noorte inimeste vastu tervikuna, kui te, et nad kuidagi kõik olid rünnaku all. ja huvitav oli see, et nad olid äh, äärmiselt äh, huvitatud, nad tahtsid teada rohkem, tahtsid teada rohkem erinevuste kohta omaenda vahel, et nad saaksid neid barjääre ületada, aga õpetajad selles ruumis rääkisid sellest, et meie ka tahaksime veidi rohkem teada selle kohta, kuidas selle probleemiga võidelda. kuidas me saame aidata oma õpetajaid paremini mõistma, et nad saaksid aidata noori inimesi klassiruumides äh, nende suurte mõtetega tegelemisel, kõik need sündmused leiavad aset nii kiiresti ja nad ehk ei saa täielikult aru üksteisest, kuidas me saame aidata neil seda teha ja ühte asja tahtsin mainida veel jätkuhariduse kohta, me räägime päris palju Erasmuse eduloost, see on just olnud tohutult edukas, äh, eriti just kõrghariduse puhul, ma arvan, et me peame äh, just äh, kutsehariduse puhul mõtlema selle peale, kuidas aidata inimesi, kes on jäänud maha, kuidas anda inimestele selline tee elus, mida nad saaksid järgida, kuidas me saaksime teha rohkem, et toetada neid selles valdkonnas, kuidas me saame toetada oma õpetajaid, Äh, radikaliseerimise vastases võitluses hariduses, koolis ja kuidas me saaksime keskenduda sellele, äh, et keskendutakse edasises jätkuhariduses inimestele, kes tihtipeale jäävad süsteemist maha, aitäh! Uh, suur tänu! see sõnavõtt oli väga huvitav ja suur tänu nende kommentaaride eest. ja nüüd ma annan sõna härra Dimitris Παξιμπάρακισελε, kas ma hääldasin korralikult? Τα δεδομένα που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του για την... Suur tänu, proua esinaine. Me peame arvesse võtma fakte ja andmeid ka mm, Kreeka kohta. Kasinuspoliitika, humanitaarkriis ja tööturu kokkuvarisemine, kõik, kõik on nende teemadega kursis kahe tuhande üheksandast aastast kahe tuhande viieteistkümne, viieteistkümnenda aastani on vähenenud hariduse rahastamine äh, kolmekümne viie protsendi ulatuses ja see on väga kõnekas arv. see tähendab kahtekümmet viite tuhandet töökohta, aga hariduse äh, ja noortevaldkonnas nii et noorte tööpuudus on praegu kõige tõ-, tõsisemaks probleemiks meie riigis. kakskümmend viis protsenti äh, noortest, kes on nooremad kui kakskümmend viis aastat, on tööta. ja me oleme seadnud endale eesmärgiks konkurentsivõime äh, tõstmise, aga samas on puudutanud see ka tööhõive valdkonda. palgad on vähenenud järjest äh, rohkem koondatakse inimesi, kollektiivlepinguid kaotatakse, sellises kontekstis on, ei ole, ei ole mõtet kohandamisel, kuidas, kuidas kohandada midagi praeguse tööturu olukorraga väga palju oleme me kuulnud sõnavõtte, kus räägitakse reformidest ja sellest, et peaks lõpetama kasinusmeetmetega. kahjuks ei ole arvesse võetud ka kiikommuniteeri-, kasinusmeetmed tapavad Kreeka ja tapavad ka Euroopa, aitäh! Thank you so much. And now I give the floor to aitäh! nüüd annan sõna proua Soidrovale ja siis äh, veel ühele saadikule äh, liikmesriikide parlamentidest tahaksin neid vaheldumisi Euroopa Parlamendi saadikutega sõna anda. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu selle võimaluse eest, et me saame rääkida haridusest ja noorsoost ja saame seda teha koos äh, liikmesriikide parlamentide esindajatega ja noortega, kes, keda esindab siin Youth Forum ma tahaksin sissejuhatuseks meelde tuuletada pooleteist aasta tagust struktuuridialoogi, kus osalesid ka noored poliitiliste otsuste vastuvõtmise ja ma arvan, et me peame tutvustama selle dialoogi järeldusi ja selle dialoogi tulemusi, mis on väga huvitavad ja ma arvan, et kõik see äh, saab kaasa aidata selleks, et paremini kujundada meie noorsoopoliitikat ja saab kaasa aidata noorte hariduse edendamisele ja ma arvan, et mis meie jaoks väga tähtis meie kultuurikomisjonis on, on just see dialoog noortega. nii et suur tänu ja mul on väga hea meel juba ette selle üle, et me saame täna oma äh, programmis kuulda just ka noori. Merci beaucoup e, e prego solo un momento perché abbiamo un elenco di pers-. ja äh, paluksin veel hetke kannatust, sellepärast et meil on terve nimekiri äh, sõnavõtjatest, proua Francesca Polini. suur tänu, proua esinaine! suur tänu ka selle eest, et olete korraldanud selle väga kasuliku ja väga huvitava mõttevahetuse. Itaalias on käimas väga keerukas reformide protsess, mille eesmärgiks on anda uut hoogu majanduskasvule ja selles osas me just tugineme ja arvestame haridusega. meie noorte äh, töötuse tase on dramaatiline, see ületab neljakümmet protsenti, koolist väljalangemise protsent on samuti väga kõrge mis on praegusel hetkel seitseteist protsenti ja mis ilmselt veelgi suureneb aastaks kaks tuhat kakskümmend. me oleme seadnud endale ambitsioonikaid eesmärke. meie eesmärgiks on pakkuda kõigile noortele võrdseid võimalusi ja eriti tähtsaks piirkonnaks on just Lõuna-Itaalia, kus koolist väljalangemise protsent ulatub kahekümne viieni. põhjapiirkondades on see protsent madalam. nii et meil valitseb või olukord on väga erinev suurtes linnades ja kaugemates piirkondades praegusel hetkel on meil selline kahene süsteem hariduses, kahetasandiline süsteem ja me üritame ka tugineda sellele, mis juba praegu olemas on. minu küsimus oleks järgmine. kuidas me saaksime aidata neid riike, kes on ebasoodsamas olukorras, ja äh, praegusel hetkel meil on ju veel probleeme stabiilsuspakti raames ja kuidas tagada hariduseelarve selle pakti raames see küsimus tundub igati asjakohane olemas ja mitte ainult sellepärast, et ta tuleb Itaaliast, vaid et selle küsimuse esitas keegi, kes seda valdkonda tõesti tunneb. aitäh, juhataja. kõik ettekanded on olnud äärmiselt huvitavad, tahaksin keskenduda Noorsoofoorumi ettekandele. minu arvates on, oli just see teema eriti huvitav. mina olen sotsiaaldemokraatide raportöör sellel samal teemal. esiteks tahaksin öelda, et meil puudub sünergia noorsoostrateegia ja kõigi teiste strateegiate vahel. haridus kaks tuhat kakskümmend strateegias näiteks eh, ei mainita Euroopa koostööraamistikku üldse ja see on väga murettekitav, sest eh, haridus peaks olema meie noorsoostrateegia aluseks tahaksin avaldada toetust äh, sellele strateegiale. kuueteistkümnendal novembril oli meil ümarlaua diskussioon selle üle, kuidas nende teemadega tegeleda. eile rääkisime me ka elukestvast õppest. kõik need foorumid peaksid omavahel suhtlema ja ma tervitan seda algatust luua mitteametlik platvorm elukestva õppe jaoks. mainisite viitekümmet protsenti, raport ütleb et, et viiskümmend seitse protsenti noorsooorganisatsioonidest ei leia, et nende seisukohti arvestataks äh, noorsoopoliitikate väljaarendamisel. usun, et äh, noorsoorganisatsioonide hääl peaks olema kuuldav. ja tänan teid veel kord väga huvitavate ettekannete eest. kinnitan teile, et kõik need soovitused leiavad oma tee minu raportisse, aitäh. Uh, on uh, youth report is so involved and I asked to äh, palun, et meie raportöör ja ka vareraportöörid võtaksid teiega ühendust Noorsoofoorum, et äh, jätkuks selline struktuurne dialoog Noorsoofoorumiga. Äh, äh, ja nüüd annaksin ma sõna proua Jongile Austriast. Ähm, Österreich hat eine Austrial on suured traditsioonid äh, koolihariduse ja praktika kombineerimisel. Äh, minu küsimus puudutab seda, et millised äh, võimalused on selleks, et seda duaalset õpet edetada ka nendes riikides, kus seda veel ei ole, millised on võimalused sellise õppe toetamiseks. meil on sellise süsteemi puhul üsna väike noorte tööpuudus Ähm, ähm, niisiis äh, minu teine küsimus, äh, äh, selle taha, te juba tegelikult lühidalt vastasite, aga mulle on tundunud, et väga paljudes sõnavõttudes, mida me siin kuulsime, räägiti nendest jõupingutustest, mida on tehtud Äh, aga üks asi äh, jäi mulle, ei jäänud mulle kõrvu, äh, nimelt perekond, maksud ning väärtused ja mina tahaksin teada, kuidas strateegias nende asjadega arvestatakse, aitäh um.! Credo che non tutto sia stato citato nelle introduzioni che erano anche molto ma arvan, et sõnavõttudes võib-olla kõiki neid teemasid ei käsitletud, aga need on kõige tähtsamad väärtused. ja lõpetuseks annaksin ma sõna Luigi Morganole ja seejärel kuulame me paneelis osalejate vastuseid. suur tänu, proua esinaine! Euroopa Liidul on oma pädevused hariduse, kutseõppe ja öö, kõrghariduse valdkonnas. ja väga tähtis on koos vaadata erinevaid poliitikaid. täiesti selge on see, et poliitikal on oma roll täita. Te rääkisite sellest, mis komisjon on teinud, aga me ei pea mitte ainult sellest rääkima, me peame rääkima ka sellest, mis me oleme ära teinud kutseõppe valdkonnas, kõrghariduse valdkonnas, innovatsiooni teadusuuringute valdkonnas, e, kõike seda me ei saa vaadata lihtsalt ainult kulutuste seisukohast ja kõigis nendes valdkondades on meil vaja vahendeid, nii nagu siin juba räägiti, e, siin viidati ka stabiilsuspaktile. ma tean väga hästi, et ilmselt teie vastuseks saab olema see, et igaühel on oma nõudmised, aga kui me ei käsitle neid küsimusi prioriteetsetena, siis me ei saa ka täita neid kohustusi, mis meil asuvad. suur tänu! tahaksin teile meelde tuletada, et juba väga pikka aega Euroopa Parlamendis räägitakse sellest küsimusest struktuurifondidega seoses, sellepärast et selle fondi kaasrahastamine kaasrahastamisest on haridus välja jäänud ja meil ei ole õnnestunud kõiki oma eesmärke praegusel hetkel saavutada, aga ma lihtsalt tahtsin mainata, mainida seda, et parlament töötab selles suunas, et tagada need rahastamised. ja nüüd annaksin ma sõna eh, ministrile ja seejärel volinikule ja seejärel Noorsoofoorumile. suur tänu, võib-olla paar sõna vastuseks eh, erinevatele sõnavõttudele. mitmeid kordi kuulsime me soovitust, et me ei peaks mitte ainult rääkima haridusest ja mitte ainult formaalsest haridusest ja formaalsest haridussüsteemist ja selleks, et paremini põgenikke integreerida meie haridussüsteemi, aga et väga tähtis selles osas on ka mitteformaalne haridussüsteem ja sellesse integreerimine. ja sellepärast Luksemburg eesistujana on rõhutanud äh, välja pakkunud peaaegu sarnase päevakorra nii noorsooküsimuste kui haridusküsimuste nõukogu jaoks ja just seoses põgenike küsimusega ja seoses noorte põgenikega, kes alles hiljuti on põgenikekriisi ajal saabunud Euroopasse või kes on ju Äh, juba paar aastat tagasi Euroopasse saabunud ja kellega seonduvad need probleemid, millega me oleme kokku puutunud kõigis riikides. ja see on ka see põhjus, mispärast mitte ainult Hariduse Nõukogus ei ole me rääkinud nendest küsimustest, vaid oleme käsitlenud seda ka Noorsoonõukogus ja ma arvan, et noorte poliitikas osalemine, see on väga tähtis teema, sellepärast et muidugi edusammud koolis ja see, et sa saad diplomi, sa oled ette valmistatud töö, tööeluks, see on väga tähtis, silmas pidades tulevast äh, integreerumist ühiskonda ja see on väga tähtis selleks, et sa tunneksid ennast täieõigusliku kodanikuna ja see on väga tähtis selleks, et, äh, et sa oleksid kodanik, kes osaleb, kellel on õigus osaleda ja kes ütleb välja ka oma arvamuse ka see on ühiskonna seisukohast väga tähtis selleks, et vältida väga paljude noorte marginaliseerumist ja selleks, et võidelda radikaliseerumise vastu. see oli see, mis ma oleksin soovinud vastuseks öelda äh, väga paljud nendest ettepanekutest, mida me kuulsime, ei ole sugugi mitte uued, me oleme palju rääkinud Erasmus plussist, Erasmus plussi võimalikust laiendamisest selleks, et kuidas oleks võimalik veel laiendada tema kohaldamist ja mitte äh, kohaldada seda ainult läbi tavapäraste meetmete, üliõpilasvahetuse erinevate riikide vahel. nii et see kõik on väga tähtis, väga tähtis on ka Erasmus plussi süsteemi demokratiseerimine äh, ja ikka tuleme me tagasi heade tavade vahetamise juurde erinevate riikide vahel, kui me räägime haridusest ja kutseõppest või kui me räägime sellest, et mida me saaksime veel täiendavalt teha selleks, et paremini põgenikke ja sisserändajaid integreerida. ma arvan, et öö, et Äh, on selliseid riike, kus kõik see toimib väga hästi just integratsiooni tasandil ja kellel on väga ulatuslikud kogemused selles osas, et nende riikide kogemus kindlasti oleks väga väärtuslik heade tavade vahetamisel. edasi esitati küsimusi ka, mis puudutasid stabiilsuspakti ja neid vahendeid, mis mis, mida me saame kasutada selleks, et edendada noorte ulatuslikumat osalemist, selleks, et edendada haridussüsteemi, jah, me teame, me oleme kursis nende äh, majanduslike ja finantsreaalidega, millega me peame arvestama. ja äh, sellest me kindlasti räägime ka haridusministrite nõukogus ja noorsoo küsimuste nõukogus, jah kõik see on praegune reaalsus, aga ma tahaksin siinkohal meelde tuletada siiski Luksemburgi eesistuja ühte ettepanekut, et rakendada erandid kõigile kulutustele, mis praegusel hetkel on vajalikud selleks, et integreerida, äh, vastu võtta põgenikke ja selleks, et integreerida põgenikud meie haridussüsteemi ja mitte lihtsalt võtta arvesse seda stabiilsuse programmis äh, me peame arutama seda kõigis liikmesriikides ja just kuidas ka liikmesriikide eelarvete tasandil midagi äh, ära teha ja et ma arvan, et meil on vaja anda vajalikud vahendid kõigile liikmesriikidele, et nad saaksid reageerida sellele olukorrale, mis on väga keerukas ja mis on väga ohtlik kogu, kogu Euroopa jaoks. suur tänu, härra minister, ja nüüd annan sõna härra volinikule. Thank you very much, let me aitäh! ma jagaksin oma vastused äh, kahte ossa, diagnoos ja ravi nii-öelda. ma olen nõus äh, parlamendi esindajatega, kes rõhutasid, äh, majanduskriisi negatiivseid tagajärgi Euroopas ja samuti ka eelarvepoliitika negatiivseid tagajärgi. mulle tundub, et noorsugu ja haridus on nende eelarvepoliitikate kõige suuremad ohvrid. ühelt poolt on see mõistetav, sest et äh, valitsused pidid eelarvet kons-, konsolideerima, nad pidid eelarve eraldisi kärpima selleks, et äh, toetada majandust, äh, aga teisalt äh, sotsiaalpoliitika vallas tehtud kärped võtsid ära võimalused tulevikupoliitikatelt ja hariduspoliitika on tulevikupoliitika, see on investeering, täpselt nagu härra Morano ütles. kõige suuremaks probleemiks hariduse vallas on see, et investeerida tuleb praegu, aga tulemused saabuvad alles kunagi hiljem ning seetõttu on väga raske veenda poliitika kujundajaid, tänaseid otsustajaid investeerima tulevikku, sellepärast et tulevik äh, jääb kaugemale valimiste kuupäevast ning poliitikud peavad käegakatsutavaid tulemusi esitama äh, valimiste kuupäeval, see on demokraatia paradoks aga me peame neid veenma, et haridus on hea investeering. mitte ainult hariduse enda pärast, vaid see on ka hea investeering konkurentsivõimesse ning sidusasse ühiskonda, sotsiaalsesse kaasatusse ning sotsiaalsesse integratsiooni. meil on üsna head vahendid selleks, et saada ülevaadet tänasest olukorrast, meil on noorsooaruanne, meil on ET kakssada kakskümmend ja selle iga-aastased äh, läbivaatamised me oleme näinud äh, olukorra paranemisele viitavaid tendentse meil on hea võimalus saavutada näiteks koolist varase lahkumise osas seatud eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend. meil on ka hea võimalus saavutada kõrgkooli minejate osas seatud sihtmärgid. aga jah, samas meil on ka tõsiseid probleeme ning me peame kasutama kõiki meie võimalusi, see tähendab mitte ainult Erasmus plussi, millest äh, ma äh, kõnelesin, vaid samuti noorsootagatist, noor, noorsootööhõive algatust, äh, tööhõivepoliitika vahendeid, samuti hariduspoliitika vahendeid. ning tuleksin nüüd ravi juurde Erasmus pluss äh, muidugi on üks suurimaid projekte, millega mina tegelen ja väga hästi on tuntud selle projekti üliõpilaste mobiilsusosa, aga meil on ka äh, kutsekoolide õpilaste mobiilsuse programm. see on tegelikult osa keskhariduselt, meil on äh, kuussada viiskümmend tuhat õpilast, kes käivad kutsekoolides ja kes saaksid kasutada seda mobiilsuskava mida Erasmus pluss võimaldab, see tähendab, et nad saaksid külastada teist riiki, nad saaksid eh, saada infot teiste ettevõtete kohta, nad saaksid eh, teha oma praktikat mujal, see on hea algus. Eh, keskkooliõpilaste mobiilsuse vallas teisalt on meil ka e-koolitusprogrammid, me toetame e-väljaõppeprogramme, eh, mis eh, viivad otsese koostööni koolide vahel Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu. sellepärast, et mõned eh, osalejad on pärit ka mitte Euroopa Liidu liikmesriikidest, nii Euroopa mitteliikmesriikidest kui Aafrika riikidest ning see aitab äh, luua otsesed kontaktid õpilaste, õpe, õpetajate ja koolide vahel, aitab luua ühist koostööd, mille läbi võib sündida ühine arusaamine, suurem sallivus üksteise suhtes. ma olen nõus sellega, et mitteametlik haridus ja elukestev õpe on samuti olulised ma arvan, et enamik meie haridussüsteemidest on liiga traditsioonilised ja liiga jäigad. selleks, et tulla toime tänapäeva väljakutsetega. enamik inimesi, kes tööturul on, nende jaoks on elukestev õpe hädavajalik selleks, et omandada uusi oskusi, uusi teadmisi, uusi ameteid. see on tänapäeva põhinõudmine, sellepärast et majandus muutub kogu aeg, meil on käimas digitaalrevolutsioon. Äh, arengud toimuvad ka kõrghariduse vallas, nii et, et ka oma projektides peaksime panema just suuremat rõhku äh, Äh, elukestva õppeprogrammide toetamisele, ka mitteametlikule haridusele. minu äh, pädevusala on üsna lai, aga kõik need elemendid, millega ma tegelen, tugevdavad üksteist, näiteks pagulaskriisis on sport väga oluline aidates integreerida uusi saabujaid sellepärast et sport on tõenäoliselt kõige populaarsem mitteverbaalne keel, mis võimaldab inimestel ja kogukondadel omavahel suhelda, nii et, et see on väga hea vahend kogukondade loomiseks ja sotsiaalseks integratsiooniks. ning mulle meeldib väga hariduse teemaline stabiilsuspakt, aga sellega peame tegelema riiklikul tasandil, sest see on seotud lähimuspõhimõttega. ma ei saa kehtestada stabiilsuspakti Euroopa tasandil, sest kõik liikmesriigid hakkaks selle vastu protestima. jah, meil on vaja tugevamat liitu parlamendi ja komisjoni vastu selleks, et nõukogu veenda niisiis ja nüüd annan teile sõna vaid kaheks minutiks, kuna me oleme ajakavast väga-väga maha jäänud ja Äh, siis järgmised äh, esinejad. aitäh, äh, aitäh suurepäraste sõnavõttude eest ja jagan paljude seisukohti. ma arvan, et ähm, tihtipeale siin komisjonis me räägime inimestele, üritame veenda inimesi, kes on juba meie mõttekaaslased aga nagu härra Nekov ütles, suurimaks väljakutseks on see, et need poliitikad, mille osas meie üksmeelel oleks, et need jõuaks ka teistesse foorumitesse, teistele parlamendi, teistesse parlamendikomisjonidesse. me peame veenma teisi, et haridus on tõepoolest investeering tulevikku ja äh, samuti teadus- ja arendustegevus äh, ja ma arvan, et ähm, see praegune aasta on samuti tõend selle kohta, et isegi kui eelarvet kärbitakse, on võimalik suurendada investeeringuid noorsoosse, arendus- ja teadustegevusse ja haridusse ja see on see sõnum, mida me peaksime propageerima. ja teiseks, integratsioon ei saa olla midagi, millele me mõtleme tagantjärele, me peame muutma oma haridussüsteeme nii formaalseid kui mitteformaalseid, et need oleks kaasavamad ja avatumad me ei saa integratsiooni küsimust lahendada, luues ainult erikoole, me, kõik meie koolid peavad suutma inimesi integreerida ja võib-olla üks asi, mis Euroopa poliitikas täna puudub, on tõeliselt euroopalik läge, lähenemine kodanikuks olemisele ja selle õpetamisele nii formaalses kui mitteformaalses keskkonnas. Eh, nii et see oleks tõesti eh, kaasav ja osalev ja võib-olla on ülim aeg, et me hakkaksime arutama seda, kuidas Euroopat noortele õpetada, aitäh! aitäh! nagu näete, noored Äh, omavad ähm, seisukohti, mis meie arutelusid oluliselt rikastavad ning ma usun, et see tänane dialoog, mis on ainult üheks sammuks meie pidevas dialoogis, kui me oma noorsooraportit ette valmistamine äh, siin kultuuri- ja hariduskomisjonis ähm, aitab meid. ma tean, et äh, selles äh, küsimuses toimuvad erinevad kohtumised, me oleme teie variraportit lugenud ja see ei ole sugugi äh, meie suhtes vaenulik, see tõesti üritab meie nägemust asjast integreerida, integreerida, meil ei ole vaja vanu poliitikaid noorte jaoks, meil on vaja just nimelt uusi poliitikaid. ja ma tõesti hindan ka seda, et te esitasite väga ausaid ettepanekuid, et ka härra minister ja härra volinik seda tegid ja olgem ausad, meie võimalused on piiratud, me tunnetame neid piire. jah, võib-olla see märkus on natuke poliitiline, aga me oleme Äh, mõistnud, kuivõrd oluline inimkonna jaoks on kultuuripärand, näiteks pärast seda, kui seda pärandit mõnedes riikides on hävitatud. niisiis me peame ka rõhutama seda, kuivõrd oluline on noorsoopoliitika radikaliseerumise kontekstis. nagu äh, kuulsime õpetajatelt, äh, kes radikaliseerunud õpilasi on õpetanud, ka need lapsed on lapsed mina sooviksin kultuuride vahelist lähenemist meie koolides, mitte ainult äh, paljukultuurilisust ja assimilatsiooni, nii et, et võib-olla me peaksime tõesti oma seisukohti muutma ning äh, tunnistama seda, et noored soovivad kõiges rohkem osaleda. parlament äh, omab äh, Äh, vahendeid selleks, meil on olemas äh, noorsoo interrühm, paljude komisjonide liikmed kuuluvad sinna, mina olen ka käinud paljudel nende kohtumisel, kohtumistel ning ma arvan, et nende häält me peaksime samuti kuulama. niisiis, aitäh meie esinejatele ja nüüd ma paluksin, et Eh, siia tulla meie järgmistel esinejatel David Lopes ja Roberto Rufino, palun tulge siia ette ja eh, ja vahepeal tutvustan teid, David, David Lopes on Euroopa kodanike eh, ühiskonna elukestva õppe platvormi president ja ta räägib Äh, teemast, millele eelkõnelejad juba viitasid, äh, elukestvast õppest ja Erasmus plussi rollist ja siis on meil siin ka Roberto Rufino, kes on ähm, kultuuridevahelise õppe Euroopa Föderatsiooni aupresident ja Fondatsioone Intercultura peasekretär, tegemist on äh, siis organisatsiooniga, mis üritab just nimelt noori kaasata ja õpetada neile Euroopa kodanikuks olemist. niisiis, palun, võtke istet. Allora, we start eh, as soon as possible, okei okay.. Allora, we start with. niisiis, alustame härra Lopesest, palun. Eh. tere päevast kõigile, ma räägin prantsuse keeles, aga minu sõnavõtu ingliskeelne tekst on olemas ka nende dokumentide hulgas, mis on teile laiali jagatud, aga lihtsalt üks väike täpsustus. Life Learn Äh, platvorm, mitte nii, nagu siin pealkirjas on kirjutatud, et programm, vaid on platvorm, nii et kümme aastat tagasi me muutsime nime, me pole veel päris harjunud sellega. väga palju on sisulisest küljest juba ära öeldud ja ma ei hakka selle juurde tagasi tulema, aga ma toetan igati seda analüüsi, mille Allan Päll tegi ja Noorsooforumiga on meil väga tugev partnerlus ja väga paljud noorsoorganisatsioonid osalevad ka meie platvormis ja tahaksin just ühe lause siinkohal öelda ja minu meelest on see väga tähtis lause. haridus ei, ei ole mingi kulutus, vaid see on investeering. nii et mina keskendun pigem tehnilistele aspektidele, mis puudutavad elukestvat õpet. kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et vahe, pärast vaheraporteid, mille koostas Euroopa Parlament ja oodates kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembri raporteid ja pärast konsult-, avalikke konsultatsioone, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal viisime läbi iga-aastase uurimuse, mis puudutab just äh, arvamust Erasmus plussi teisest vooru kohta ja Äh, me saime kakssada seitsekümmend viis vastust neljas keeles ja selle uurimuse eesmärgiks oli saada kinnitust sellele, et Erasmus plussi programm toetab poliitilisi prioriteete, mille Euroopa Komisjon on välja kuulutanud ja et sellel programmil on reaalne mõju Euroopa äh, ühiskonnale arenguküsimustes ja sotsiaalse kaasamise küsimustes ja ka tööhõive valdkonnas eriti läbi liikuvuse. ja muuseas, kõik need punktid, eh, nendest eh, küsimustest rääkis meie koosoleku alguses ka proua Kosta, kui ta rääkis sotsiaalsest siduvusest. ja need inimesed, keda me küsitlesime, kõigepealt väljendusid nad väga positiivselt eh, programmi Erasmus pluss osas ja rääkisid, et see on erakordne rahastamise võimalus ja on ära kasutatud äh, juba mitme aasta taguste programmide kogemused äh, kaheksakümmend kuus protsenti küsitletutest ütlesid ka, et see programm on igati kooskõlas reaalse olukorraga. ja muidugi on uusi sätteid sisse viidud ja lihtsustusi sisse viidud sellesse programmi, mida äh, selles osalejad ka väga kõrgelt hindasid, sellepärast et see muudab äh, halduslikust seisukohast selle lihtsamaks. ja kuigi osalejad äh, hindavad kõrgelt selle programmi lihtsustamist, me siiski arvame, et tegelikult on võimalik veel äh, ulatuslikult veel edasi arendada seda programmi ja ma tahaksin rääkida kolmest punktist. kõigepealt see mõõde, elukestvat õpet puudutav mõõde. esimene kasutegur Erasmus plussi osas ja meie meelest ja me oleme selles osas kõik ühel meelel, on just see, et see peab hõlmuma kõiki sektoreid see elukestev õpe ja kui me vaatame kõiki varasemaid Erasmus programme, Leonardo da Vinci't ja nii edasi ja nende tegevust ja koostööprogrammide tegevust nagu Erasmus Mundus ja kui me lisame siia veel spordi ja kui me kõik nad koondasime ühe Erasmus plussi alla, siis meie eesmärgiks oli just tugevdada seda elukestva õppe mõõdet. ja läbi selle me just toetaksime kõiki hariduse valdkondi. praktikas me arvame, et see kõikehõlmavus, seda on raske ellu rakendada, kui igaüks jääb kinni ainult oma traditsioonilise sektorisse, kus ta siiani on tegutsenud. väga tihti liikmesriikide ametid või Euroopa amet just annavad negatiivse hinnangu ja seda oleme me oma liikmete äh, käest kuulnud, et just selliseid projekte, mis ei hõlma mingit konkreetset spetsiifilist hariduse või koolituse sektorit. võtame väikese näide, mis meile ka, äh, meile ka toodi, et kui te näiteks soovite esitada projekti vanemate koolituseks, siis et see puudutab muidugi täiskasvanute õpet, aga siin on võimalik seda projekti tunduvalt laiemalt korraldada, aga kahjuks võib juhtuda nii, et see projekt lükatakse tagasi, sellepärast et mõningates riikides võivad need, kes annavad hinnangu sellele projektile, leiavad, et jaa, see puudutab ainult täis, täiskasvanute koolitus, aga teised leiavad, et tegelikult puudutakse see rohkem noorsugu või laste haridust ja tihti öeldakse, et see projekt on liiga laiaulatuslik, laialivalguv ja mitte piisavalt realistlik, aga samas võib olla neid hindajaid, kes igati positiivselt suhtuvad sellesse. nii et olukord ei soodusta tihti just selliste sektoritevaheliste programmide edendamist ja seega me kutsume äh, komisjoni üles oma äh, käsiraamatus just äh, rõhutama seda, et kuivõrd kasulikud on sellised elukestvat õpet puudutavad programmid. teine punkt, ma vaatan kella, aeg liigub hirmus kiiresti edasi, teine punkt, meie meelest on olemas teatud piirangud, mis puudutavad just äh, võtmetegevuste, number kolme all võtmetegevuste toetamist. nagu te teate, meie meie ühendame kolmkümmend üheksat võrgustikku, kes tegelevad koolituse ja haridusega ja meie ülesanne on kahene, kõigepealt me peame toetama Euroopa poliitikaid, e, toetama kohalikku tasandit ja kogemuste vahet, vahetamist, aga samas me peame aitama ka Euroopa Liitu välja töötada tema poliitikaid ja seda ka elukestva õppe valdkonnas. mikrofon paraku lülitus välja. ja mõnikord tundub meile, et meid ei kasutata ära nendes kahes osas. näiteks, mis puudutab võrgustike ja innovaatiliste kogemuste edastamist, et meid piisavalt ei toetata selles osas. praegu on programme piiratud, et eh, eelarve selles osas on piiratud ja neli miljonit eurooplast, kes on kasu saanud liikuvusest, me hindame seda väga kõrgelt, aga me ei saa vaadata seda arvu lahus kvaliteedist ja kvaliteedi külg on samuti väga tähtis. ja viimane punkt, mille, kas te, eh, proua esinejana palub asuda kokkuvõtte juurde ja üks küsimus, mille osas praegu töötatakse määruse tasandil, need organisatsioonid, mis asuvad Brüsselis. jah, me oleme igati nõus detsentraliseerimisega selle programmi osas, et inimesed saaksid oma emakeeles ja oma koduriigis oma projekte esitada aga need organisatsioonid, kes on Brüsselis, peavad oma projektid esitama äh, Brüsselis ja Belgias ja see kujutab endast probleemi nii Belgia organisatsioonide kui Euroopa organisatsioonide jaoks. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, äh, tulla tagasi selle juurde, millest ma alustasin. me hindame väga kõrgelt Erasmus plussi, äh, see on väga ilus Euroopa integratsiooni edulugu, aga praegu me peame tugevdama just elukestva õppe mõõdet, mis aitab kaasa kultuuride omavahelisele mõistmisele, aitab kaasa kaasa liikuvuse edendamisele, nii nagu proua Tussee ka seda, sellest rääkis. me peame laiendama Erasmus plussi ja seda Pariisi äh, deklaratsiooni raames ja meie oleme igati valmis koostööd tegema Euroopa Parlamendi kultuurikomisjoni ja Euroopa Komisjoniga. suur tänu ja meil on äh, suur rõõm ja suur õnn, et proua Gajatso on meie hulgast täna, äh, kes otseselt tegeleb Erasmus plussiga ja võib-olla, kui te olete nõus, et siis pärast võtaksite ka teie sõna. Parola a Roberto Ruffino. ja nüüd annaksin ma sõna Roberto Ruffinole. ja ma palun, et te jääksite teile ette nähtud ajaraamesse. Äh, lugupeetud esinaine, kallid sõbrad, kallid kolleegid, mina räägiksin natukene programmist, mida nimetatakse Euroopa kodakondsuse trimestri programmiks, te näete seda ka slaidil. see on üks Euroopa kultuuridevahelise õppe föderatsiooni programm, me ühendame neljakümmend viis Euroopa Liidu, Euroopa riiki ning äh, see on üheks osaks siis äh, kultuuridevahelistest programmidest. meie organisatsioon on eksisteerinud väga kaua, juba sada aastat mm, ning äh, täna oleme me üks suurimaid organisatsioone, mis edendab just nimelt keskkooliõpilaste õpilasvahetust. see kodakondsuse triimestriprogramm on programm, mis sai alguse kahe tuhande kuuendal aastal, see oli pilootprojekti tagajärg, äh, mis me siin Brüsselis läbi viisime, täna on kaasatud äh, kakssada viiskümmend õpilast umbes kahekümnest Euroopa riigist programm kestab kolm kuud, äh, üliõpilase või õpilased elavad teistes riikides, äh, külalisperekondades, nii et, et nad äh, nii-öelda sukelduvad täielikult vastuvõtva riigi kultuuri ning pärast seda need õpilased tulevad kõik Brüsselisse kokku ja räägivad siin oma kogemustest, enne kui nad siis koju tagasi lähevad Äh, see punane niit nii-öelda, mis ühendab programmi erinevaid osi, on kõigepealt ettevalmistav osa, kus äh, inimesed peavad tutvuma oma kultuuri, identiteedi, kodanikuks olemise tundega, enne kui nad üldse välismaale lähevad, siis äh, nad kõigepealt õpivad, kuidas parandada oma võõrkeeleoskusi või õppida võõrkeel, eile ma kõnelesin ühe Venemaalt pärit tüdrukuga, kes läks Portugali, ta ei rääkinud üldse portugali keelt, aga uskumatu on, kui palju äh, on võimalik õppida kolme kuuga. Äh, nad äh, leiavad sõpru ja äärmiselt oluline on just nimelt see emotsionaalne aspekt, mis selle kogemusega kaasneb, neid võtavad vastu armastavad perekonnad ning selle kolme kuu jooksul äh, muutuvad nad siis äh, kogukonna osaks, neil õnnestub äh, märgata, millised on erinevused ja sarnasused nende koduriigi ja selle riigi vahel, kuhu nad läksid ja kui nad koju lähevad, siis nad jagavad neid kogemusi oma õpetajate, oma koolikaaslastega Äh, kui vaatame, millised on kõige olulisemad pädevused elukestvaks õppeks, mis parlament heaks kiitis, siis me näeme, et vähemalt viis neist on otseselt seotud just nimelt meie programmiga. kommunikatsioon, võõrkeeled, äh, kodanikuks olemise oskused, äh, kultuuriline teadlikkus, väljendusoskus ja nõnda edasi. parlament kiitis heaks ka Äh, õpilaste mobiilsuse harta ja jällegi äh, need punktid, mida selles hartas mainitakse, on ka osaks meie trimestri programmist. Nende punktide hulgast tahaksin rõhutada kahte, mis äh, minu jaoks äärmiselt olulised, kõigepealt mentorlus ja tunnustamine, ükskõik kuhu võib minna, lihtsalt võib minna välismaale aga palju kergem on minna, kui keegi eh, sind toetab ja on sulle mentoriks, aitab sul analüüsida oma kultuuri ja seda kultuuri, millega sa kokku puutud ja koolid eh, tunnistavad seda. volinik, meil on koolidega väga suur probleem Euroopas, nemad arvavad, et see on aja raiskamine. Eh, eile kõik rääkisid sellest, kõik ütlevad, et ma, ma kardan esmaspäeval kooli tagasi minna Eh, sest eh, kõik eh, küsivad ainult, et mida sa seal Soomes siis ka õppisid. ja äärmiselt oluline on ka see siis lõppüritus Brüsselis, kus õpilased oma kogemusi jagavad ning hakkavad mõtlema sellele, kuidas nad neid teadmisi saavad ise ära kasutada ja nad on õppinud üsna palju mul ei ole aega seda püramiidi teile siin tutvustada, see püramiid on äh, kakskümmend viis aastat äh, tagasi osalejate hulgas tehtud äh, uurimustöö tulemus. selle välismaal viibimise käigus leiab aset väga, väga suur õppimine ning kui te tahate, siis on olemas väga huvitav uuring selle programmi mõju kohta see tehti paar aastat tagasi ja kui võrrelda äh, kõike seda aktiivse kodanikuks olemise uuringuga, mille hariduspeadirektoraat mõne aasta eest valmistas, äh, siis te näete jällegi, et rõhutatakse seda, kuivõrd oluline kodanikuks olemine ja haridus on, et need ei puuduta ainult kodanikuõigusi ja demokraatiat, vaid inimese mõtlemisviisi muutumist Äh, seda, et inimene muutub teadlikumaks omaenda kultuurist, ta õpib tundma teisi kultuuri ja mis minu jaoks on kõige oluline, äh, õpib nii äh, pea kui südamega ja see just nimelt juhtubki, kui inimene osaleb sellises vahetusprogrammis, ei õpita ainult peaga, õpitakse ka südamega ning just nimelt seetõttu inimese mõtteviis ja arusaamine muutub, aitäh! aitäh selle väga äh, huvitava ettekande eest. Äh, sa ütlesid, et äh, jah, õpetajad mõnikord ütlevad, et see on aja raiskamine ja mõttetu kogemus ja seetõttu meie leiamegi, et on vaja rohkem integratsiooni formaalse ja mitteformaalse hariduse ja õppekavade vahel. ja nüüd annan kõigepealt sõna, nagu lubasin, noorsoofoorumi esindajatele meil on viis sõnasoovi. ning äh, meil on äh, üsna vähe aega järele jäänud, nii et, et palun pidage aja, ajast kinni. Äh, meil on ainult kaksteist minutit aega jäänud Lucille Röö saab sõna üheks minutiks. ja Euroopa Noorsoofoorumi esindajal on siis sõna. aitäh selle eest, et andsite mulle sõna võtta. kõigepealt tahaksin mainida siin äh, saali tagaosas on palju noori inimesi ja ma loodan, et te ka nendega suhtlete, sest nad on tõesti innukalt valmis teiega suhtlema. me oleme noorsoopoliitikast siin täna palju rääkinud Äh, see on vahend, mis võimaldab noori kaasata äh, otsuste langetamisse, nimelt struktureeritud dialoog ja tahaksin tõesti kutsuda kõiki liikmesriikide parlamendisaadikuid üles seda vahendit kasutama, seda vahendit väärtustama, et meil tõesti oleks kaasav osaluspoliitika, et noored saaksid liikmesriikide poliitikat mõjutada ja me Luksemburgis just äh, tegime jällegi järeldusi oma töö kohta, rääkisime kodakondsusalasest äh, haridusest riiklikes õppekavades ning Euroopa Noorsoofoorum leidis, et selline haridus peaks olema prioriteet ja me peame investeerima tõesti partnerlusse äh, formaalhariduse vallas ja mitteformaalse hariduse vallas tegutsejate vahel, noorte, noorsoorganisatsioonide, noorsootöötajate vahel sellepärast et neil on väga palju kogemusi, härra Rufino seda just äh, tõestas, neil on väga palju kogemusi, kuidas ähm, haridusüritusi korraldada, nii et, et ma arvan, et me peaksime siis mõtteid vahetama, pöörama rohkem tähelepanu pedagoogilistele vahetustele, õpetajate koolitusele, kultuuridevahelisele koolitusele ja äh, järgmine aasta äh, vaatame läbi Erasmus pluss programmi ning see meie arvates Äh, on ka midagi, kuhu Euroopa Noorsoofoorum tuleks kaasata, me peaksime tegema koostööd kultuurikomisjoniga, sest meil on palju kogemusi ja tagasisidet, mida anda, aitäh! jah. me kindlasti pöörame väga suurt tähelepanu oma komisjonis sellele, mis puudutab Erasmus plussi ja ka kõiki teisi programme ja loomulikult kaasame ka noored inimesed. nüüd on juba seitse inimest sõna palunud ja kõik saate ainult üks, ühe minuti kõneaega ja pidage sellest palun kinni ja veel kord Noorsoofoorumi esindajad. ja siis Eesti Parlamendi esindaja Erasmus pluss mängib äärmiselt olulist rolli Euroopa haridusmaastikul, sellepärast et see võimaldab noortel jätkata oma haridust mitteametlikus keskkonnas, see on äärmiselt oluline hariduse komponent ja võimaldab Äh, õpilastel kasutada siis oma teadmisi nõndanimetatud tegelikus elus, äh, saada teadmisi kultuuridevahelistest suhtlusest, osaleda teiste riikidega ühisprogrammides, nii et, et äärmiselt oluline on, et sellised võimalused säiliksid ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. Eesti ja paljud teised liikmesriigid äh, tahavad, et Erasmus plussile säiliks eraldi eelarverida, kui seda ei tehta, siis satub noorsootöö Äh, mitteametlikus keskkonnas ohtu, äh, tegemist on lähe, äh, haridusliku lähenemisega, millel on oma eesmärgid ja noorsoo kaasatus, aitäh! jah, meie oleme parlamendis võidelnud selle eest, et nendele üksikutele projektidele ka vahendeid eraldatakse. ja Aleksandrast Saltinis Leedust aitäh, lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, Leedu nimel tahaksin ma teid tänada selle kohtumise korraldamise eest, mis on tõesti äärmiselt päevakajaline noored, haridus, elukestev õpe on minu arvates Äh, Leedu äh, riikliku strateegia kõige olulisemad osad ajavahemikul kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend. Leedu valitsus on otsustanud noorsootööpuuduse vähendamisest teha oma ühe peamise eesmärgi. Äh, mina olen Leedu parlamendi kultuuri- ja teaduskomisjoni liige, liige ja mul on väga hea meel, et Leedu on teinud Äh, edusamme just nimelt Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, osas hariduse vallas seatud eesmärkide saavutamisel. Äh, me tahaksime vähendada koolist väljalangejate arvu, aga me peame palju tõhusamalt tegutsema ka nende probleemide lahendamisega, mis tulenevad sellest, et noortel ei ole piisavalt pädevusi, et tööturul toime tulla Ehm, me tahaksime, et noored osaleksid elu ja ka täiskasvanud osaleksid elukestva õppe programmides ning me peame kiirendama reforme, mis puudutavad kutseharidussüsteemi. me peaksime pöörama rohkem eh, tähelepanu kõigile nendele probleemidele. me tegeleme nende pro-, probleemidega, tugevdades sotsiaalset dialoogi. me eh, mõtleme iseäranis nendele noortele, kes on töötud ning eh, on haridussüsteemist kõrvale jäänud. Euroopas muutub ka mitteformaalne haridus üha olulisemaks. Eh, ja esinaine üritab kõnelejat katkestada. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Äh, noorsoopoliitika äh, peaks hõlmama kõiki noori, kõiki noori, äh, kes soovivad ühiskonnas aktiivselt osaleda. me leiame, et tuleks iseäranis pöörata tähelepanu nendele, kes seda soovivad. aitäh ja nüüd annan sõna proua Verhaienile ja siis Brigitte Jankile. proua Verhaien, palun. jah, ma teen lühidalt ähm, Äh, see Erasmus plussi eelarve äh, on neljakümne protsendi võrra suurendanud, aga äh, neid vahendeid esimesel aastal ei saa piisavalt kasutada. Saksamaa poole pealt on alati kri-, kritiseeritud seda, et osad programmid, nagu näiteks Comenius, praegu keskenduvad rohkem nimelt just kõrgkoolidele Äh, ja äh, koolidele jõuab vähem raha, aga äh, samas tahame just piiriüleseid koolidevahelisi programme edestada, nii et, et ma arvan, et Erasmus vahenditest ei saa hakata Horisont kaks tuhat kakskümmend puudujäävaid vahendeid kompenseerima me peame ka eh, keskkoole rohkem eh, kaasama, see on oluline. aitäh. ja nüüd eh, Birgit Jank saab sõna ja siis Yves Düran. aitäh. mina tahaksin kõneda sellest, kui Äh, määral me suudame äh, need programmid ka noorteni ju tuua äh, mina tahaksin, mul jääb mulje, et Austrias kasutavad neid programme inimesed, kellel on niikuinii juba väga hea haridus ning minu arvates oleks oluline, kui programm Äh, rakendatakse just nimelt nende inimeste jaoks, kes on äh, ebasoodsamas olukorras. Äh, võib-olla võiks siin selles vallas midagi rohkem ära teha. aitäh. me üritame tõesti sellele küsimusele vastata, aga nüüd Yves Durand Prantsuse parlamendist. tänan, proua esinaine Prantsusmaal oleme me ellu kutsunud sellise talituse, kes tegelevad selle saja viiekümne tuhande noorega, kes äh, jätavad koolitee ja seal tegeleme me kooliküsimustega, kodanikutundega seonduvaga. ja väga tähtis on, aga kõigepealt ma tahaksin küsida heade tavade vahetamise süsteemi kohta ja ja kuidas me saame äh, tunnustada vastastikku, nagu me tunnustame ka diplomeid, äh, alama astme haridusdokument. kolleeg Ward, Julie Ward, palun uh,. Thank you very much. suur aitäh, vabandan selle eest, et äh, saabusin sellele olulisele debatile liiga hilja, olin naitekomisjonis ja esitasin seal raportit vaesuse kohta ja minu arvates on siin ka teatavad seosed, sest vaesus ei ole lihtsalt midagi sellist, mis on materiaalne, vaid on ka võimaluste vaesus. ja vaesus, mis puudutab äh, eesmärke ja saavutusi. Äh, lähtuksin sellest äh, kõnelejast, kes rääkis sellest, et õpilased lähevad koolidesse tagasi ja koolid ei hinda nende kogemusi, kultuuride vahelisi kogemusi teistes riikides. meil on küll hariduskultuur, mis keskendub eksamitele, eesmärkidele ja väga formaliseeritud õppimisele, aga samas me ei suuda kunagi täielikult hinnata neid äh, väga olulisi pikaajalisi kasusid, mis võib tulla sellest, kui suheldakse teiste kultuuridega väga paljudes erinevates keskkondades. nii et minu arvates peame me siin andma oma õpetajatele ja mitte ainult siis kooliõpetajatele, vaid ka noorsootöötajatele äh, olulistele inimestele, kes mängivad äärmiselt olulist rolli noorte inimeste elus, äh, võim-, võimaluse aru saada, miks on niivõrd oluline reisida piiride taha, kohtuda teiste inimestega, sest et kui selline asi aset leiab, siis võid sa, sinust, võib sinust saada muutunud inimene terveks eluks. see ei ole mitte ainult praeguse ajahetke jaoks oluline, vaid äh, aga see, praegused haridussüsteemid, mis keskenduvad ainult eksamitele ja eesmärkidele, sellele ei keskendu. aitäh! Julie Ward, Janis Pukalis Lätist, palun! delegaatsionis Vaarda, et kõigepealt sooviksin võtta sõna Läti delegatsiooni nimel ja rääkida lühidalt meie kogemustest noorsoopoliitikas. oleme äh, Lätis loonud noorsooparlamendi, see on institutsioon, mis kohtub korduvalt aastas ja üritab mõista seda, milline on vastutus ja kuidas tehakse otsuseid demokraatlikus ühiskonnas. teine asi, mida sooviksin mainida, Lätis toimus äh, parlamentaarne diskussioon selle üle, äh, äh, kas peaks andma noortele inimestele kuueteistkümnendast eluaastast õiguse osaleda kohalike omavalitsuste valimistel. otsust ei ole veel vastu võetud, aga me arutame seda võimalust olen äh, nõus sellega, mida ütles härra Lopes, haridus ei puuduta mitte kulusid, haridus ei ole mitte kulu, vaid investeering. me oleme teinud väga palju selleks, et oma haridussüsteemi rahvusvahelisemaks muuta. meil on äh, seadusandlus, kus on ka võimalus äh, läbi viia õppeprogramme koos teiste riikidega, see puudutab nii kutsekoole kui ülikoole oleme arutanud ka öö, äh, diplomite vastastikust tunnustamise üle, aga sellest räägin hiljem. aitäh selle huvitava märkuse eest, ma tean, et paljudes äh, riikides äh, on olemas sellised kohalikud või nõukogud või isegi parlamentaar, parlamendirühmitused, et pidada dialoogi noorte inimestega. nüüd annan esimesena sõna komisjonile nendepoolseks vastuseks, nad kindlasti võivad äh, huvitavat valgust näidata asjadele ja siis on kõik, igal kõnelejal samuti kaks minutit. aitäh. Äh, võtan sõna inglise keeles, et mitmeid küsimusi käsitleda. tänan teid selle eest, et kutsusite siia ka komisjoni ja äh, tahan tänada ka David Lopest nende heade uudiste kohta, mis tulid uuringute kohta, mis viidi läbi organisatsioonidesse, kes osalevad elukestva õppe platvormis. rohkem kui kaheksakümmend protsenti on rahul sellega, kuidas Erasmus pluss pluss programm reageerib poliitika eesmärkidele, mis paika pandi ja kuidas ta reageerib ka kasusaajate vajadustele. tahaksin kõigepealt rõhutada, et esimese kahe aasta tegevusaasta tulemused on pa üsna paljulubavad. juba on poolteist miljonit inimest kasutanud ära need mobiilsusvõimalused, mille Erasmus pluss programm pakub. peamiselt äh, see programm tegelebki mobiilsusega, aga päris palju on räägitud ka Erasmus plussi teiste osade kohta, mis on Erasmus plussi uued osad, eriti just need, mis tegelevad äh, sektoriülesusega ja pean ütlema, et äh, tõesti, need on uued elemendid ja seetõttu nad ei ole veel nii edukad, kui me tahaksime, et nad oleksid. ka sellepärast, et nad on uued ja selles mõttes äh, äh, programmide kasutajad ja üldiselt need organisatsioonid, mis erinevates sektorites osalevad, ei ole harjunud sellega, nad peaksid sektoriüleselt töötama ja seetõttu ei ole üllatav, et tegemist on millegi sellisega, mis võtab veidi aega, kuni meie programmide üldised kasutajad hakkavad neid tõhusalt kasutama ja samal ajal on siiski näha, et on olemas huvi. me juba aastal kaks tuhat neliteist rahastasime peaaegu kahte tuhandet projekti, tuhat seitsesada projekti said rahastuse, strateegiliste partnerluste projekti ja väga paljud nendest puudutavad just ka sektoriülesust. samas ütleksin, et äh, meil on raskusi sellega, kuidas kogu huvile vastata ja siin tuleb mängu eelarve hetkel on meil üsna madal edumäär, kaheksateist protsenti, aga seda sellepärast, et eelarve on piiratud. järgmistel aastatel suureneb äh, eelarve peaaegu kaheksakümmend protsenti kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja viiskümmend protsenti tuleb eelarve lisa äh, võtmetegevus kahe jaoks, strateegilised partnerlused ja sektoriülesed tegevused see eelarve piirang äh, puudutab ka võtmetegevust kolm, mida ka on mainitud. Äh, need tegevused, mis äh, uurivad rohkem poliitikatega eksperimenteerimist, poliitika dialoogi ja ka siin eeldame me, et on võimalik selliseid tegevusi suurendada eelarve suurendamisega. seetõttu tahaksin rõhutada, et on tõesti oluline, et eelarve suureneb, hakkan lõpetama, kinnitan nendele parlamendiliikmetele, kes on olnud äh, mures äh, kõrghariduse teise sektorite tasakaalu koha pealt, et me peame täielikult kinni nendest protsentidest, mille õiguslik alus iga sektori jaoks ette on näinud ja tõesti uurime seda küsimust ja samal ajal tahaksin ka rõhutada, et äh, meil on strateegia, millega rohkem soodustada õrnemas olukorras grupp, õppe ja noorsoopoliitikaga saame me juba katta kolmkümmend protsenti kasusaajatest, kes tulevad nendest gruppidest. aitäh! aitäh selle äärmiselt huvitava selgituse eest eelarve koha pealt ja loodetavasti tõesti selline eelarve suurenemine järgnevat, järgnevatel aastatel tuleb. meil on äh, väga kiireloomuline olukord maksetega ja oleme investeerinud Äh, Erasmusesse veel kuus miljonit eelmise eelarvega. nüüd on igal kõnelejal kaks minutit. väga kiirelt äh, kaks minutit, kaks punkti. üks äh, minu meelest kõige tähtsam punkt, see on, see on just suhtlus liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel. me peame tugevdama oma tegevusi, just liikmesriikidele suunatud tegevusi ja ka Euroopa Parlamendi liikmed nagu Julian Nikov rääkisid sellest ja selle, seda me kuulsime ka rahvusparlamentide sõnavõttudes ja see näitab, et see on just esmatähtis. sellepärast, et Euroopa Liidu eelarve ja sellega seonduv sõltub ka liikmesriikide suhtumisest ja väga palju raha on leitud selleks, et ehitada teid, aga leidkem nüüd raha ka hariduse jaoks. ja teine punkt, meil on vaja tugevdada kodanik, kodanikuühisku, ühiskonna dialoogi vabaühenduste ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. meil on selleks väga hea vahend, mis on Lissaboni leppe artikkel üksteist ja me saame tugineda väga koge-, positiivsetele kogemustele, Lucy just rääkis sellest struktuuridialoog on väga hea näide ja seda me saaksime süstematiseerida ja laiendada kõigile vabaühendustele, kes esindavad kodanikuühiskonda. ja meie meelest on see erinev sellisest tavapärasest lobist kui sellisest? Uh, talk... millal iganes räägin ma sellest, mida me teeme, siis üks küsimus, mis alati tõusetub, puudutab asjaolu, et äh, haridusvahetused, õpilasvahetused on kuidagi elitaristlikud. et äh, suur osa elanikkonnast nendes ei osale. tahaksin rõhutada, et me ei peaks vaatama neid vahetusi niimoodi, et äh, sellest on kasu ainult indiviididele. Need vahetused, jumal tänatud, on äh, disruptiivsed meie haridussüsteemis ja see on täpselt see, mida meil vaja ongi, sest äh, meie haridussüsteemid on rahvusluse ja konservatiivsuse kindlused kui me sunnime koole tegelema teiste riikide koolidega selliste õpilaste kaudu, keda vahetatakse, siis äh, see on suurepärane viis, kuidas seda protsessi alustada. Äh, pidage silmas seda et, et viiskümmend protsenti Euroopa riikidest ei väärtusta mitte kuidagi õpilasi, kes lähevad terveks aastaks välismaale, kui nad tulevad tagasi, siis nad peavad uuesti kordama klassi, sest ainult meie riiklik süsteem on nii hea ja kui sa kuskile teise riiki lähed, siis ei ole võimalik sul õppida seal midagi väärtuslikku meie süsteemi silmas pidades. me peaksime sellega arvestama, ma arvan, et äh, tohutu investeering tuleks komisjoni poolt teha sellesse, et äh, meie koolisüsteemid oleksid rahvusvahelisemad ja vaataksime tulevikku. me ei saa ainult äh, siin rääkida rahvusvahelisusest, tihtipeale see lihtsalt on patroniseeriv sisserändajate suhtes. me peaksime alustama tõelist dialoogi, mis on alati dialoog võrdsete vahel seda on niivõrd keerukas mõista, mul ei ole aega seda detailsemalt käsitlema hakata aga, aga kuuskümmend protsenti keskkooli õpetajatest Itaalias ei ole mitte kunagi osalenud üheski rahvusvahelises kogemuses, enamik nendest ei räägi ühtegi võõrkeelt, neil ei ole aimugi, milline on koolisüsteem teistes Euroopa riikides, isegi mitte direktoritel. ja see peaks olema meie jaoks murettekitav. minu ettepanek oleks, et keegi ei ei läheks õpetajaks tulevikus niimoodi, et neil ei ole olnud mitte mingisugust kokkupuudet mõne kooliga mõnes teises riigis <laughs> It's nice. We can consider it <laughs> jah, see on tõesti tore mõte, võime seda kaaluda. aga tahaksin teile meelde tuletada, et meil on oma mitmeaastastes programmides kirjas ka see, et aastaks kaks tuhat kakskümmend, ma ei tea, kas ma õigesti mäletan, aga see peaks olema kakskümmend protsenti vahenditest äh, läheb just nimelt sellele. ja me loodame, et siis kakskümmend protsenti äh, õpilastest peaks saama siis osaleda kas Erasmus programmis või mõnes teises vahetusprogrammis, mille läbi nad saavad olla ka välismaal, aitäh! aitäh selle mm, esinejate vooru, sõnavõtjate vooru kõnelejatele ja nüüd läheme järgmise arutelude vooru juurde, mis puudutab eh, sotsiaalset kaasatust ja kultuuride vahelist dialoogi läbi hariduse. meil on kaks esinejad, kellel on erinev lähenemine. kõigepealt Massimiliano Mascherini, kes kõneleb noorte inimeste sotsiaalsest kaasatusest. tema on eh, eh, elu- ja töötingimuste parandamise Euroopa fondi esindaja ja siis on meil siin kohal ka Camilla Sarner, kes on El Sistema Rootsi direktor ja räägime siis eh, just nimelt eh, sellest, kuidas praktikas eh, seda sotsiaalset kaasatust ja kultuuridevahelist dialoogi teostada ja kõigepealt saab sõna härra Mascherini. aitäh! aitäh, et mind täna siia kutsusite daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere kõigile! noore inimese vaatevinklist on sotsiaalne kaasatus kui protsess, mille käigus inimene realiseerib oma potentsiaali ühiskonnas ja seda potentsiaali ühiskond ka tunnistab ning see võib äh, toimuda koontel viisil tööhõive, haridus ja vabatahtlikuks olek ja sotsiaalne osalus. aga Need, kes on kõige kaitsetumad, nende puhul on olukord teistsugune, neil on äh, väga palju takistusi oma potentsiaali äh, avamisel. nagu proua e-, esinaine juba ütles, äh, noored on sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse poolt kõige ohustatum olukord on võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga oluliselt halvenenud ähm, Äh, siin te näete infot kahekümne viie liikmesriigi kohta kahekümne kaheksast ähm, ja peaks ütlema, et praegu on tõesti väga palju neid noori, kes on sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse äh, osas ähm, äh, risk, noored inimesed, väga palju on noori, kes ei õpi, kes ei käi tööl, selliseid noori meil on Euroopas ähm, neliteist miljonit ja see on tohutu tohutu äh, suur arv. selleks, et noori inimesi uuesti tööturule integreerida ning võidelda sotsiaalse tõrjutusega, äh, on Euroopa Liit kahe tuhande üheksandal aastal välja töötanud noorsoostrateegia, mis tugineb kahele sambale, kõigepealt anda noortele rohkem võimalusi haridussektoris ja tööturul ja siis äh, Äh, kutsuda noori üles olema ka aktiivseteks kodanikeks ja täiel määral meie ühiskonnas osalema. Äh, noorsoostrateegia rakendamine, nagu ma ütlesin, osalt toimus siis läbi tööhõive, see on äärmiselt ähm, oluline Äh, see on äh, seotud paljude tegevustega kaasaegses ühiskonnas ja kaasaegse lähenemisega sotsiaalsele kaasatusele. Äh, meil on olemas noorsootagatis, juurdepääs igasugustele talitustele, teenustele ja eesmärgiks on olnud siis noorte sotsiaalne kaasamine. nüüd noorsootagatis keskendub äh, põhiliselt ähm, äh, haritustele, see pakub äh, noortele võimalust saada koolitust, väljaõpet, noortele, kes on siis vanuses viisteist kuni kakskümmend neli aastat. haridus on noorsootagatise puhul kesksel kohal ja sellepärast, et haridus on noorsoo kaasamispoliitika lävendiks selle haridusest sõltub see, kas noored tööd leiavad, haridus annab noortele need vajalikud oskused, millega on võimalik tööturule tulla ja õpetab ka, kuidas olla aktiivselt kodanikuks Euroopas. inimesed, kellel ei ole hea haridus, kes kooli pooleli jätavad, nende, neil on kõige suurem oht sattuda vaesusesse, jääda töö, tööta kolm korda on sellistel inimestel suurem siis äh, võimalus sattuda nende hulka, kes ei tööta, kes ei õpi ehm, Äh, koolist väljalangejate arvu vähendamine on üks viiest Euroopa Liidu olulisemast eesmärgist ja selleks tuleks pöörata tähelepanu kahele asjale. kõigepealt meil on vaja ennetavamat lähenemist, tuleb äh, sekkuda kohalikul tasandil piirkondades, kus probleemid on kõige suuremad, samuti on vaja karjäärinõud, nõustamist, diagnostilisi meetmeid selleks, et vältida seda olukorda, et noored lihtsalt kooli pooleli jätavad Ehm, samuti on äärmiselt ehm, olulised siin eh, head kogemused, näiteks eh, Hispaanias eh, pakutakse alternatiivseid õppevõimalusi, uuenduslikke õpet-, õpetamisviise ja näiteks võib tuua ka Luksemburgis, kus sellistele õpilastele, kes, keda ähvardab koolist väljalähenemine, lähendatakse ka individuaalselt ja siis taasintegreerimine, äh, alternatiivne haridus, aga formaalsemas keskkonnas äh, pakkuda siis uusi võimalusi nendele inimestele, kes on äh, kooli poolele jätnud, keeleõpet näiteks sisserändajatele, kes riiki jõuavad ja samuti sellised programmid, mis tegelevad keerulisemate isiklike küsimustega Äh, äh, Hollandi äh, koolide programm näiteks üritab pakkuda haridusvõimalusi just nimelt nendele, kes ei õpi, ei tööta ja kellel on ka muid probleeme, mis takistavad neil formaalses hariduses kaasa löömast selliseid programme on ka Prantsusmaal, nii et, et lõpetuseks võiksin öelda, et meil on Euroopa Liidu tasandil vaja teha rohkem noorte kaasamiseks ja me peame minema kaugemale tööhõive probleemidest. Ehm, mitmed liikmesriigid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal hakkasid noorsootagatist ellu rakendama ehm, väga kiired reformid on mõnedes liikmesriikides toimunud ehm, ja äh, eesmärk on olnud lihtsam saavutada nendes riikides, kus noored on olnud rohkem integreeritud. Äh, niisiis ähm, haridus, nagu ma ütlesin, äärmiselt oluline selleks, et edendada äh, sotsiaalse kaasatuse poliitikat ja tahaksin rõhutada, et meil on vaja terviklikku lähenemist, me peame ühendama tööhõive, hariduse ja meil on vaja kaasata just nimelt kõige kaitsetumad sisserändajad, pagulased, suur aitäh! Because you respect the time saying so many important things, thank you. aitäh, et kõnelesite nii paljudest olulistest asjadest ja ma äh, tahaksin kohe küsida, kas keegi soovib ka sõna võtta eh,. Ah, siiski, üks inimene on juba sõna soovinud. ja eh, nüüd eh, esimesena tegelikult saab sõna ka Euroopa Noortefoorumi esindaja. Äh, esime-, esinaine vabandab, et, et ta on unustanud ähm, ära ühe esineja. jah, <laughs> palun kõnelge siis ka teie, proua Sarner, oma projektist ja siis saab sõna Noorsoofoorumi esindaja för möjligheten att få komma hit och berätta om El er Sistema. Det är med stor glädje som jag vill dela med mig av äh,. aitäh äh,! mul on väga hea meel, et ma saan kõnelda meie tööst ja sellest süsteemist, mis meil on Rootsis ja võib-olla ka natukene eh, teistes riikides. kahe tuhande üheksandal eh, aastal Göteborgis ähm, sai, me saime me ühes koolis äh, väga äh, hea äh, pakkumise. me kogusime inimesi kokku ühte võimlasse, seal mängisime noortele Beethoveni muusikat ja võib-olla need noored kuulsid klassikalist muusikat esmakordselt tema elus, see oli tõesti hämmastav kogemus ning ähm, Ähm, me äh, tahtsime äh, selle üri-, sellelt dirigendilt, kes seda üritust äh, korraldas, saada näpunäiteid, et kuidas kasutada muusikat noorte inimeste kaasamiseks ja temalt saimegi idee projektiks, nimelt äh, üks äh, dirigent ütles, et tema sooviks tulevikus vägagi sellise orkestriga äh, koostööd teha ja me saime ka selle töö eest auhinna Äh, ja äh, meie projekt aitas läbi muusika paljudel lastel vaesusest välja pääseda, äh, aitas lõhesid ühiskonnas vähendada. Göteborgi linna jaoks oli see väga hea kogemus me puutusime kokku tõesti inimestega, kes olid marginaliseeritud, kes elasid väga keerukates tingimustes ning äh, ühes koolis äh, andsime siis rohkem kui tuhandele õpilasele muusikaalast koolitust ning äh, Äh, üritasime kaasa, kaasata siis ka juba mm, kõrgkoolide õpilasi. meie mm, oma äh, kohalik omavalitsus äh, võim-, võimaldas siis lastel näha, kuivõrd põnev, paeluv on muusika ning see on tõesti Rootsi mudel, mis meile näitas, et muusika saab aidata kaasa inimeste sotsiaalsele integratsioonile et äh, lapsed äh, saavad mängida koos professionaalsete muusikatega. Äh, me korraldame õhtuti ka perekondadevahelisi kohtumisi, see annab siis võimalise nii noortel kui ka vanadel luua uusi sotsiaalseid kontakte, nii et, et see on võimalus kultuuridevahelisteks kohtumisteks, keeltevahelisteks kohtumisteks Äh, Rootsi süsteem, äh, äh, mida me nimetame siis L-süsteema, sellest ajast, kui me selle projektiga alutasime, alustasime, on kakskümmend kooli osalenud ning seitse tuhat last on siis saanud nendes programmides osaleda ja läbi muusika saame me siis niimoodi võidelda marginaliseerumise vastu. Rootsi El Sistema on äh, järgimist leidnud ka mujal maailmas, me oleme asutanud äh, sarnaseid organisatsioone ka Austrias, Ühendkuningriigis ning äh, oleme ühiselt tegutsenud Euroopa tasandil, me oleme korraldanud iga-aastaseid orkestreid, kohtumisi ning Äh, niimoodi tekivad noorte vahel uued sõprussuhted, nad äh, tutvuvad muusikaga ja äh, Šotimaal muideks on ka samasugune traditsioon tänaseks on siis meie algatus jõudnud väga paljudesse maailma äh, riikidesse, meil ei ole küll mingit üldist organisatsiooni, mis sellega tegeleb, Venezuela saatkond, suursaatkond on see, mis siis äh, koordineerib asja ning äh, me oleme hoolitsenud äh, siis tõesti selle eest, et äh, miljonid lapsed kogu maailmas on äh, saanud ühiselt muusikat õppida, muusikat luu-, luua juba varasest east, see on väga hea alternatiiv tänavakuritegudele Äh, Marin Karola, kelle ema oli alkohoolik, äh, oli üks laps, kes siis läbi muusika suutis areneda ning ta oli eeskujuks paljudele teistele lastele ning tema ema jaoks oli see võimali-, võimalus arendada suhteid omaenda lapsega ning äh, ning äh, võib öelda, et äh, läbi kogu selle projekti ta leidis uuesti oma ema ning äh, tal õnnestus läbi muusika leida ka teine perekond. siin te näete Michal Tšiilist, kui ta El-Sistemaga liitus siis ta õppis äh, selgeks rootsi keele, tema pere kutsuti Göteborgis toimunud kontserdile ja ta tundis ennast hästi oma uues, uuel kodumaal. nüüd äh, on tema elu täielikult muutunud, seda kõneles ta meile siis Göteborgis. oleme me äh, tõesti Äh, suutnud kokku tuua inimesi üle kogu maailma ning äh, levitanud muusikat. muusika peab jõudma inimesteni, muusika peab jõudma lasteni, äh, aitama edendada distsipliini ja edendada inimeste häid omadusi, häid külgi ja läbi selle loome paremaid äh, kodanikke. näitame teile siis teemast väga huvitavat videoklippi, lühikest. Äh, näitame siis teile väga lühikest videoklipi Elsis teema kohta. tengan acceso a la a, a, a, a lo más puro, a lo más creativo, el derecho a crear es algo muy importante y eso es lo que estamos tratando de desarrollar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 grazie, veramente questo credo che sia una dimostrazione. suur aitäh! mulle tundub, et äh, rohkem sellele kommentaare ei olegi vaja, muusika on suurepärane viis, kuidas integreerida, kuidas äh, noori kokku tuua ja haridusele lähemale neid tuua, ehk on nüüd võimalik kuidagi tuled ka saali selle põlema panna ormai questo sistema, io ricordo il mitico eh, José Antonio Abreu, no? uno del, che ha inventato questa. mäletan Jose Antonio Abreut, seda legendi, kes selle Venezuelas äh, leiutas ja siis sellest sai ka Rootsis EL-süsteema, nii et äh, me tõesti äh, aplodeerime sellele suurepärasele lähenemisele meenutan teile, et see süsteem töötab paljudes riikides, nagu te ka ütlesite, ja Itaalia senatis viieteistkümnendal detsembril on meil ka El Sistema kontsert tulemas. see annan aga sõna meie noorsoo esindajatele. Jan Wilker eh, eh, eh, del Youth Forum e poi abbiamo due Jan Wilke Euroopa Noorsoo Foorumist ja pärast seda sooviksid võtta sõna ka kaks kolleegi Euroopa Noorsoofoorumil on väga hea meel näha, et see sotsiaalse kaasatuse, interkultuurilise dialoogi küsimus on päevakorda pandud, nagu on rõhutatud, siis noori inimesi on kriis kõige rohkem tabanud, nad endiselt kannatavad selle käes. kahjuks on see debatt aga muutunud, saanud uue rõhu öö, selle debati käigus, mis on nüüd toimunud ekstreemsuse ja terrorismi üle, aga meie leiame, et noorsoo- ja haridussektoril peab olema väga äh, tugev hääl, kaal siin debatis selleks, et toetada sektoriüleseid lähenemisi koos teiste sektoritega, rakendades poliitikaid, mille eesmärgiks on kodanikuharidus, kaasatus, kultuuridevaheline dialoog ja nii edasi, nii nagu ELS-is teema on ka näidanud. leiame, et need küsimusi ei saa mitte ainult õpetada, neid peab kogema peab ähm, looma ühi-, kogukondi, nii nagu noorsoorganisatsioonid seda teevad, et äh, seetõttu on toetus noorsoorganisatsioonidele oluline. oluline on ka noorte inimeste mobiilsus, paljud need äh, piiriülesed projektid ei saa aset leida, sest et äh, on piiratud noorte inimeste mobiilsus Euroopas sees ja Euroopast väljaspool ka. aitäh et meenutasite meile seda elementi, mis on ka samuti väga asjakohane. nüüd on meie kahest kõnelejast saanud neli, rohkem sõnasoove ma vastu ei võta. Philip Langsvelt kõigepealt, palun. suur aitäh, esinaine. mina olen Berliinist, Saksamaa pealinnast ja me oleme tuntud selle poolest, et me väga selgelt oma seisukohti väljendame Äh, ja ma vabandan, et mul on lihtsalt üks märkus ja üks äh, küsimus härra Mašerinile, mulle tundub, et teema on äh, väga oluline, me oleme eesmärgi osas üksmeelel, aga mulle tundub, et pilt on natuke liiga ühekülge Äh, kui ma vaatan asja Berliini äh, vaatevinklist, äh, kuidas on lugu usulise sallivuse Euroopa väärtustega, võrdõiguslikkuse mehe, meeste ja naiste vahel, kõik need asjad on ka selle teema puhul, mida teie käsitlete olulised, aga teie nendest ei rääkinud. Eh, nüüd pärast seda anname sõna meie kõnelejatele aga nüüd äh, meie Läti esindaja. aitäh selle võimaluse eest jälle sõna võtta. olen täielikult nõus äh, Massimiliano Mazariniga, kes ütles, et ebapiisav haridus on väga tõsine põhjus ka sotsiaalsele tõrjutusele. ütleksin isegi, et sotsiaalsele isolatsioonile. Läti on nende riikide seas, kes on hakanud äh, rakendama noorsoogarantiid aga leiame, et äh, sellega me võitleme tagajärgede, mitte põhjustega. selleks, et põhjustega tegeleda, on meil vaja ennetavaid meetmeid ja Läti näeb äh, neid meetmeid sellisena, et äh, kõigepealt peab parandama kutseharidust. oleme üritanud teha kõike võimalikku selleks, et arendada välja kahene haridussüsteem aga meie peamine eesmärk, mida me oleme üritanud rakendada, on see, et äh, tööandjad peaksid olema kaasatud äh, hariduse kavandamisse. meil äh, on olemas selle jaoks ka strateegia ja üritame seda ka rakendada, aitäh. E nüüd saab sõna proua Soidrova. E Sanna Lausalahti Soomest. Our guest, praegu Yes, Sanna Lauslahti. Thank okay. you very much. suur aitäh. Soomes me leiame, et noorsoogarantii on suurepärane mõte. sellesse me usume, aga me peame seda paremini arendama. üks asi, mis on kindel, peame tegutsema enne, kui lapsed koolidesse jõuavad. nii et äh, üritame leida, milliseid oskusi on rohkem vaja ja tuvastada seda, millised oskused neil on, isegi enne, kui nad koolidesse jõuavad. ja ka sisserändajate puhul on see oluline. ja kus me teame, et edu aluseks on keeleoskus, seetõttu me oleme keskendunud soome keele oskusele enne kooli jõudmist. meil on selline haridussüü-, süsteem, mis puudutab ka kutseharidust, nii et me üritame kõiki äh, hoida oma koolides, nii et meie algkoolidest ei toimuks mingisugust väljalangemist. Äh, see, mida tehakse enne koolidesse jõudmist, peaks olema järgmiste aastate jooks, jaoks üks oluline eesmärk ja me peame seda valdkonda rohkem arendama. Grazie per questo contributo e condivido eh, allora onorevole aitäh teie sõnavõtu eest, ma olen sellega täiesti nõus nüüd Prosoidrova ja siis äh, lõpetuseks Venta uh,. Reserve for the next one, sorry, because okei okay,, thank you. Alors merci beaucoup pour les suur tänu äh, nende tutvustuste eest. volinik Naratšitš ütles, et sport on selline keel, mis on kõigile mõistetav, aga te tõestasite ka, et kunst, muusika, ka kujutav kunst, et ka see on selline keel, mis on kõigile mõistetav ja mida saab kasutada ka haridusmeetodina. aga mis puudutab neid uusi meetodeid, ma nägin, et siin oli ka tšehhe, kes osalesid. kas te võiksite äh, rääkida mulle sellest või informeerida mind, et kus Tšehhi Vabariigis see keskus on, kuidas me saaksime võib-olla neid toetada äh, et see oleks küsimus meie Rootsi kolleegile. see, eh, kolleeg Venta. suur tänu. härra Venta, suur tänu, proua esinaine. tänane päevakord on meil väga tihe äh, arengukomisjonis on ka meil väga huvitavad kohtumised aset leidnud. siin täna räägiti sotsiaalsest kaasamisest, erinevatest instrumentidest. jah, me räägime lastest, me räägime noortest, aga me peame rääkima ka puuetega inimestest meil on väga mitmeid erinevaid instrumente, me siin rääkisime muusikast, kultuurist, kunstist. meie oleme kasutanud köögikunsti. kurtummadele noortele, et kellel ei, nemad saavad kasutada just kutseõpet ja läbi kutseõppe ja läbi äh, köögikunsti leida endale väljundi. näiteks minu kodulinnas avati hiljuti väga huvitav restoran ja kes, mis ongi väga jõuliseks tegijaks selles valdkonnas, et kuidas kaasata selliseid puudega noore, noori ja ka pimedaid noori. ja selliseid võimalusi ootabki, ootavadki just noored ja samas on see võimalus ka selliste noorte jaoks, kellel, kelle juurdepääs haridusele on piiratud, aga kes samas on väga aktiivsed. näiteks nendes restoranides öö, äh, osalevad need noored väga aktiivselt ja seal on ka meie jaoks kasulik see, kui me neile vastu tuleme, nii et räägime ka nendest perspektiividest, räägime ka puuetega inimestest. suur tänu! väga huvitav oleks teha kokkuvõte sellest, mida kõike noorte jaoks on tehtud ja mida on tehtud selleks, et toetada noorte loovust. aga nüüd palun, uuesti on par sõna panelistidel. Thank you and thanks for all the questions. aitäh ja aitäh kõigi nende küsimuste eest. nii nagu Noorsoofoorum ka rõhutas, siis minu arvates äh, on äh, see sektoriülene lähenemine kindlasti oluline kui me räägime noorsoost ja sotsiaalsest kaasatusest, äh, tööhõivest ja haridusest. kui me räägime äh, noortest, siis me räägime äh, sellest, et noorsoogarantii üks võtmeelemente konkreetselt olukorrale suunatud lähenemine on see, mis on osutunud kõige tõhusamaks, sest et äh, noorsoo puhul, kui me hakkame lihtsalt ühe mõõdupuuga kõigele lähenema, siis see ei sobi kellelegi. mitte ainult hariduse valdkonnas, mõned lähenemised töötavad äh, teatud noorte puhul, näiteks nagu muusika, teiste puhul äh, võib töötada mõni muu asi, nagu näiteks sport. nii et see partnerlus erinevate institutsioonide vahel, erinevate sektorite vahel ja ka olukorrale suunatud lähenemine äh, varane inimeste aktiveerimine, kaasamine äh, sellistes kohtades nagu haridus, tööhõive või vabatahtlik, mitteametlik tegevus, siis äh, need asjad on noorsoogarantii tõhususe võtmeks. tegemist on ju suurepärase vahendite, vahendiga, hoolimata sellest, et äh, mõnedes riikides äh, tänu nende noorsoogarantiide rakendamisele, siis see on nagu sihuke Kopernikuse revolutsioon noorsoovaldkonnas, aga need on võtmetegevused tõesti ja haridus, nagu ma juba ka varem ütlesin, on see moodus, kuidas mitte ainult anda noortele inimestele oskused, nii et nad oleksid valmis tööturuks, aga Äh, niimoodi saab äh, nendest teha ka meie ühiskondade täielikud kodanikud, see võimaldab meil, neil jagada ja mõista meie väärtusi. ja nii nad äh, saavad osaks meie väärtustest ja ühiskonnast. mida varem sekkuda, mida varem noorsugu integreerida haritu-, haridusse, seda tõhusam ilmselt on ka tulemus, aitäh. Mm, suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest ja suur tänu ka nende soovituste eest, mis on väga äh, huvitavad. me võime jätkata seda arutelu ka mitteametlikumas ringis, aga mis puudutab noorte tagatist, siis me oleme rääkinud sellest, et ta peab olema kõikehõlvavam ja see ei puuduta mitte ainult tööhõivet, vaid see peab olema ka noorte jaoks võimalus see peab olema ka võimalus, mis läbi erinevate praktikate korraldamise võimaldab tagasi pöörduda haridusellu ja läbi selle, kui me analüüsime noori ja nende haridusteed, läbi selle võime me ellu kutsuda ka erinevaid võimalusi. ma tean, et kriisiaegadel see ei ole sugugi lihtne, aga meil on näiteks selline ühiskondlik äh, töö, mis on ka väga kiiduväärt algatus ja siis äh, töö erinevates laboratooriumites, platvormide äh, kõik, need on kõik erinevad võimalused, kujutavad endast äh, väga head võimalust noorte jaoks. ja me peame vaatama seda teemat ka parlamendikomisjonide siseselt ja mitte ainult liikmesriikide tasandil. ma ei tea, kuidas teie riikides on see korraldatud, aga see on just tööhõivega ja tööküsimustega tegelev inimene, kes vastutab selle valdkonna eest, aga meie nägemus peaks olema laiem ja ulatuslikum. ma ei tea, erilisi küsimusi ei esitatud teile, kas te soovite veel sõna võtta, soovite te vastata, vastata, palun? Ja, vill kort kommentera här. Systemaprogrammen i Euroopa växer på olika sätt. Ma tahtsin eh, lihtsalt eh, öelda, et El eh, Sistema on Euroopas oma koha leidnud, meil on ka rahaline toetus ning me otsime ka kontakt Äh, teistega. Äh, äärmiselt olulised on ennetavad meetmed töös lastega ning muusikaharidus äh, võimalikult varases hea eas on neist üks parimaid väga oluline on, et see algaks juba enne kooli ja nüüd annan Äh, sõna meie viimastele esinejatele, äh, see on äärmiselt oluline. Äh, siin on kohal meil praegu neli parlamendisaadikut liikmesriikide parlamentidest. niisiis annan praegu sõna Sanna Lauslahtile Soomest Eh, siis Sandrine Dusseele Prantsusmaalt. me ootasime siia ka eh, Itaalia parlamendi esindajat, aga kahjuks tema täna siia tulla ei saa ja tema asemel on meil siin äh, Francesca Puglisi äh, Itaalia senatist, siis äh, härra Krohvel Iirimaalt, Iirimaa parlamendist ja ma tõesti palun, et kõik kõnelejad peaksid kinni kaheminutisest kõneajast ja alustame Soomega. elukestev õpe, kuidas koolist tööellu minna, on meie teema. ja meil, äh, me tahaksime ära kuulata erinevatest Euroopa osadest pärit inimeste arvamusi ja ma tean, et äh, tegemist on riikidega, kus on viimastel aastatel läbi viidud reforme. Äh, niisiis, Sanna Lausla. kohtaisempaa. elukestev õpe on väga aktuaalne teema praegusel, praegusel ajal inimkond vananeb ja muudatused ühiskonnas on väga kiired, ennenägematult kiired. E, alles töötasid sa ühe tööandja juures ja arvasid, et töötad seal terve oma elu, aga mitte me, me elame sellisel ajal, kus firmad sünnivad ja kaovad, töökohad vahetuvad väga kiiresti ja meie argielu kuuluvad osalise ajaga töö ja me peame ütlema, et kuulut-, koolitus on muutunud järjest tähtsamaks ja tule, tulevikus oskused on midagi muud kui praegu ja me peame arvesse võtma seda, et muutused on väga kiired, uued tehnoloogiad toovad radikaalseid muud, muutusi meie ametioskustesse ja nendega seonduvatesse nõuetesse. uued tehnoloogiad, robotiseerimine, need kindlasti lähiaastatel muudavad meie elu suuresti ja ka meie e, töökohti. näiteks e, kaupluste kassad hakkavad kasutama uusi tehnoloogiaid ja ja kuidas robootikat kasutatakse erinevates kohtades ja näiteks ka transpordis väga, on ka muudud, muudatused väga suured, et on meil transpordivaheneid, vahendeid ilma juhita, diagnostika e, e-diagnostika ja küsimus on selles, et kas me suudame sammu pidada Euroopas nende muudatustega ja kas meil on vajalikud oskused, mida tulevik nõuab. ja kuidas me suudame vastu seista tuleviku väljakutsetele ja ja kuidas me suudame ennast koolitada. et üksikisiku tasandil on küsimus selles, et milliseid oskusi meil on tuleviku silmas pidades vaja. Soomes oleme me uuendanud oma koolitussüsteemi, luues sellele uue põhja uued õppeprogrammid, läbi selle me oleme suundumas just uute oskuste poole me, meie eesmärk on õppida väga palju uut, nii noored kui täiskasvanud, neil on vaja selliseid oskusi ja suutlikkust ka õppida kogu elu jooksul. Soome õnneks on juba alustanud selle tööga juba eelmiste valitsuste ajal, aga nüüd jätkub see töö ka praegu selleks, et meie koolitussüsteem oleks järjest parem. Need ähm, nurgakivid, eh, kõige tähtsamad küsimused elukestva õppe jaoks on järgmised, paar näidet. Soomes üritame me luua personaalseid eh, haridusteid paika panna, laste varajases nooruses keskendume me just nendele oskustele, mida on meil tulevikus vaja. edasi üks väga tähtsaid teemasid on õpetajate koolitus ja täiendkoolitus me vaatame uuesti läbi ka õpetajate koolituse, milliseid muudatusi on seal vaja, koolikeskkond, õpikeskkond, seda on vaja uuendada, digiõpe e, e-õppe vahendid ja võimalused ja küsimus on selles, et äh, kuidas me just personifitseeritult seda kasutame. Äh, mis puudutab äh, kutseõppe poolt, siis uuendame me lähiaastatel oma rahastussüsteeme ja juba varasematel aastatel Äh, oleme me uuendanud ka oma äh, teadusuuringute süsteeme ja süsteemid on modulaarsed süsteemid. me erikooli, äh, erikoolide osas on meil selliseid näiteid nii kutse, kutseõppe kui kõrgkoolide tasandil tegelikult kõige suuremad muud, muudatused, mis järgmisel aastal meil meid ees ootavad, on meie uued õppekavad ja ma julgen öelda, et meie õppekavad loovad suurepärase aluse elukestvaks õppeks. ja põhiõppes, põhikooli õppes tahame me sisse tuua just eh, kommunikatsioonitehnoloogiat, Äh, ettevõtlust, äh, oskusi, mis seonduvad sellega. me rõhutame üksikisiku tähendust, aga seda ühiskonna, ühiskonnas. näitele tugi, näidetele tuginevad, äh, tuginev õpe, ilukirjandus või kirjatehnika on juba ajalooks saanud meil õpet-, õpilast tuleb toetada aktiivses tegevuses, näiteks ühiskonnateadusi on meil järjest suurem tähtsus ja gümnaasiumisse toome me sisse vastava õppe ja oskustele keskenduv haridus on samuti järjest tähtsam ja haridustee seos tööeluga. ja kuidas me suudame hoolitseda oma oskuste eest ja näha ette ka seda, milliseid uusi oskusi meil vaja on. kas tööandja alati loob võimalusi sellise täiendõppeks või oleme me valmis kasutama oma vaba aega selleks täiendkoolituseks. ja me loodame, et Soome on selline riik, kus inimestel on alati ja jätkuvalt soov õppida järjest uusi asju. Allora, in, the, <laughs> in, the, in, the, in time, eh, vi pregherei di stare nei due minuti se ci täpselt ette nähtud aja piiresse ja ma tõesti paluksin, et te piirduksite kahe minutiga selleks, et me saaksime lõpetada õigeaegselt. ja nüüd annaksin ma sõna Sandrine Düsseele, keda me oleme täna juba kuulnud ja esindab ta Prantsuse Rahvusassambleed tänan, proua esinaine. mul on väga hea meel selle üle, et ma saan esineda teie ees tutvustamaks või üritades tutvustada me, meie süsteemi, mis on väga keeruline ja räägin ma Prantsuse kõrghariduse süsteemist ja eh, räägin sellest elukestva õppe kontekstis. mina kuulun või olen Prantsuse Rahvusassamblee saadik ja kuulun Euroopa Asjade Komisjoni ja ka haridus- ja kultuurikomisjoni ja sellest johtuvalt kuulun ma ka alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast meie programmide, kooliprogrammide kõrgemasse nõukogusse ja olen osalenud õppeprogrammide väljatöötamisel. see on äh, vastavalt uuele süsteemile Äh, Prantsusmaal, et Soomes selliseid süsteeme rakendatakse juba mitmeid aastaid, et me oleme üritanud inspiratsiooni saada ka teie kogemustest, mis on tõesti väga konstruktiivsed olnud. ja seoses oma erinevate tööülesannetega olen ma tegelenud äh, selle parad-, Euroopa paradigma arendamisega, mis puudutab siis haridust ja koolitust ja elukestvat õpet just ja see on väga tähtis ka tööhõive äh, valguses ja väga mitmeid aastaid on see küsimus olnud Prantsusmaal haridusest äh, suhteliselt kaugel olnud, aga me nüüd viimasel ajal oleme me tõesti suuri edusamme teinud selles osas, mis puudutab sellist koolitust, äh, elukestvat õpet äh, seoses tööhõivega ja see on osa koolisüsteemist ja kui ka meie koolisüsteemid, mis väljaspoolt vaadatuna võib tunduda väga keerukas, aga see keerulisus tegelikult kujutab endast teatud rikkust, sellepärast et meil on olemas erinevad vahendid, ressursid, erinevad kogemused, mida me saame ära kasutada elukestva õppe edendamisel. Prantsuse keskharidussüsteem on suhteliselt keerukas, pärast viie, viieteist aasta vanusel noored peavad tegema teatud valikud, kas nad suunduvad kutseõppesse või lähevad mm, keskharidusasutusse, kus on siis kas üldharidus või tehnoloogiline suund, nii et kogu see süsteem on suhteliselt keeruline, kuigi praegu see tehniline suund üldharidussuunale läheneb ja täpselt sama keerukas on see süsteem pärast seda, kui oled keskhariduse diplomi kätte saanud ja soovid minna ülikooli Äh, kui oled siis bakalaureuse, Prantsusmaa bakalaureuse kätte saanud. ja ülikoolide süsteem koosneb erinevatest koolidest, siis me ja Prantsusmaa kõrgkoolid on otseselt seotud ka meie Prantsusmaa ajalooga, Prantsuse revolutsiooniga, millal otsustati, et hakatakse suurt rõhku panema just moodsa riigi äh, ametnike koolitamisele ja te olete kindlasti aru saanud, et praegusel hetkel prioriteet on just, antakse just sellele, et suunata äh, noored konkreetsele teele, et see tee ei oleks kaootiline ja kus me üritame praegusel hetkel väärtustada just äh, seda kõike positiivset, positiivseid ideid. ja nüüd, mis puudutab elukestvat õpet ja selle mõningate mõningate aspektide väärtustamist kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta seadusega äh, pandi ekspertidele ülesanne välja töötada kõrghariduse strateegia ja äh, see töö kaks kuud tagasi lõppes ja selle töö eesmärgiks oli äh, Äh, võidelda just selle killustatusega kõrghariduse tasandil ja dip-, erinevate diplomite tasandil. ja kõrgharidus peab lähiaastatel välja arendama selle, mida mine, meie nimetame see, äh, äh, hariduse erineva, erinevatel etappidel, erinevate etappide kaupa, kõrgharidus, praktika ja nii edasi. kõige selle jaoks ma rääkisin teile, et meil on uus kõrghariduse seadus ja see kindlasti lihtsustab ka meie ülikoolide maastikku ja ta loob teatud konkreetsed poolused ja muudab meie eh, ülikoolide süsteemi tunduvalt lihtsamaks ja see on väga tähtis teema, mida räägitakse ka kohalike valimiste tasandil, mis leiab, järgmisel pühapäeval aset leiavad. mis puudutab meie ülikoolisüsteemi, siis viimased viisteist aastat on meil VAO süsteem, see on siis kogemuste kinnis, kinnitamine, tunnustamine ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saab olema üle-euroopaline süsteem, vastavalt millele hakatakse siis erinevaid kogemusi, erinevaid diplomeid tunnustama. ja äh, kõigest sellest rääkisid juba ka eelkõnelejad ja muidugi kavatseme me kasutada selles ka kõiki äh, digitaalmaailma äh, võimalusi ja nüüd annaksin ma sõna Francesca Pullisile, kes on Itaalia Serati liige. tänan, proua esinaine. Itaalia valitsus pärast mitmeid aastaid, kus on eelarvevahendeid vähendatud, on otsustanud keskenduda hariduse ja koolituse küsimustele sellepärast, et me leiame, et parim viis, kuidas võidelda noorte tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutusega, on see, kui me investeerime haridusse ja koolitusse. juulikuus võttis Itaalia parlament vastu ka vastava seaduse, see seadus jõustub juba sel kooliaastal ja see seadus näeb ette, eesmärgiks on seotud koolist väljalangemise protsendi vähendamine. räägitakse erinevate ainete osatähtsusest, räägitakse hariduse kvaliteedi parandamisest, alghariduse kvaliteedi parandamisest. ja räägitakse ka õpetajate oskuste äh, parandamisest, täiendamisest ja õpetajate jätkukoolitusest. õpetajad on meile öelnud, et selles osas on väga tähtsad, tähtis just äh, suhtlus teiste Euroopa Liidu liikmesriikide koolide ja nende õpetajatega äh, samas meie eesmärgiks on parandada ka noorte teadmisi, sektoriüleseid teadmisi, nende konkurentsivõimet tööturul ja selleks kõigeks on ette nähtud kolm miljardit eurot. ja see programm puudutab rohkem kui sadat tuhandet pedagoogi ja puudutab see ka jätkuharidut, haridust, täiendkoolitust, erinevaid praktikaid, stažeerimist ja selleks, et ennast koolitada see on midagi täiesti uut Itaalia süsteem, koolisüsteemis. me oleme ellu kutsunud liikmesriigi, äh, me Itaalias programmi, mis puudutab e-õpet üheksakümnes prots-, üheksakümmend protsenti koolidest on internetiühendusega, aga ainult seitsmes protsendis klassides on internetiühendus olemas. ja seega valitsus on seadnud endale eesmärgiks varustada järgmise nelja aasta jooksul internetiühendusega kõik klassiruumid. et me oleme otsustanud investeerida nelikümmend miljonit eurot õpetajate koolitusse ja üheksakümmend miljonit eurot mitte ainult laboratooriumis, laboratooriumitesse, vaid ka sellesse, et digimaailm jõuaks tõesti kõigisse koolidesse. ma kuulasin suure huviga seda, kuidas parandada noorte oskusi, edendada noorte teadmisi. me, meie eesmärgiks on töötada just erinevate võimaluste ja tööpakkumiste kallal, mida me saame noortele pakkuda suurepäraseks võimaluseks sellele on ka muusika, muusikaõpe alates algkoolist, edasi panustame me ka programmeerimisele, keelteõppele, inglise keele õppele ja keskendume ka kodanikeõppele, ühiskonnaõppele, sellepärast et meie meelest on kool just see, kes peab meie tulevasi kodanikke koolitama kõik see nõuab seda, et koolid suudaksid hallata neid vahendeid, mis neile, nende käsutusse antakse, aga esimest korda Itaalia haridussüsteemis oleme me sisse tuunu, toonud ka hindamissüsteemi ja koolide ja süst-, süsteemi, mis on koolidele mõeldud, et koolijuhid ise peavad oma öö, tegevusi ja saavutusi hindama. ja esimest korda oleme me ellu kutsunud ka auhinna, mis äh, omistatakse siis õpetajatele, kes on üles näidanud kõige paremaid tulemusi. ja ma arvan, et tegelikult oleme me ainsad, kellel selline tunnustussüsteem on olemas, äh, kus tunnustatakse õpetajaid heade tulemuste eest see kõik on väga huvitav, tegemist on väga ulatusliku reformiga ja mis, millega alustati juba sel kooliaastal ja itaallannana olen ma tõesti väga uhke selle reformi üle, sest niimoodi suutsime me olla kõrgemal praegusest kriisiolukorrast. ja oleme me oleme näinud, me nägime seda, milline, millised olid selle kriisi ja katastroofilised mõjud just ebavõrdsuse osas ja nüüd on meil võimalus taas investeerida haridusse ja niimoodi suudame me vaadata julgelt tulevikku. ja nüüd ma annaksin sõna Gerard Croswellile Iiri senatist. Uh, aitäh, uh, tõesti, te hääldasite minu nime õigesti. mina olen pühendunud elukestvale pikale õppele olnud terve oma elu, see on andnud mulle võimaluse muuta mul oma karjääri juba üksteist korda olen olnud ka ooperiliige ja senati liige Iirimaal. me peaksime julgustama keskkooli lõpetamist ja osalema edasises hariduses, Iirimaal ollakse väga edukad siin, üheksakümmend protsenti Iiri kahekümne viie kuni kolmekümne nelja aastasest on äh, lõpetanud äh, kõrgemat keskhariduse, äh, mis on oluliselt kõrgemal OECD keskmisest ja viiskümmend üks protsenti OECD keskmine oli nelikümmend üks nendest, kes on kõrgharidusega OECD riikides tertsiaarse haridusega täiskasvanud teenivad rohkem kui keskharidusega, kes omakorda teenivad rohkem kui need, kellel ei ole keskharidust ja seetõttu Iirimaal on haridus jätkuvalt äh, investeering tuleviku teenistustesse ja tööhõivevõimalustesse. aga poliitikatel ei ole mitte ainult majanduslikud eesmärgid, lisaks äh, isiklikule riiklikule heaolule on meie hariduspoliitikal laiemad eesmärgid, sotsiaalkapitali usaldust, demokraatiat ja sotsiaalset ühtsust kasvatada. jällegi OECD uuring, Iirimaa järgib üldist mustrit, kus see osa elanikkonnast, kellel on kõige kõrgem haridus, kirjaoskus, arvutusoskus, neil on ka kõige kõrgem tervisetase, poliitikast arusaamine, inimestevaheline usaldustase aga arvestades kõiki neid statistikat, me ei tohi jääda loorberitele puhkama töötus on suur Iirimaal ka võrreldes Euroopa keskmisega, see on no, märkimisväärne, olukord on oluliselt paranenud aastast kaks tuhat üksteist, kui meie noorsootöötuse tase oli rohkem kui kolmkümmend üks protsenti. ja ma räägin nüüd konkreetselt nendest noortest inimestest, kes ei lõpeta keskkooli või need, kes on lõpetanud keskkooli, aga ei lähe edasi ülikooli Iiri valitsus, kus on parteiülene toetus, tead-, seadis prioriteedi ja äh, äh lõi eda-, edasi hariduse ja ameti Solase kuni aastani kaks tuhat üksteist äh, oli hariduse koolitus äh, äh, keskhariduse järgses valdkonnas jaotatud kahe valitsuse osakonna vahel, kutseharidus haridusosakonnas ja see nii-öelda koolitusosakond, mis oli sotsiaalheaolu osakonna all, nüüd need kaks asja on kokku toodud, et äh, luua edasise hariduse koolituse amet ja kuulates tänaseid kõnelejaid, siis tahtsin veidi detailsemalt rääkida nendest erinevatest programmidest, mis äh, selle ameti poolt pakutakse. Äh, mainin neid, aga äh, ma loodan, et andestate mulle Äh, äh, minu väikse ebaselgusega olen veidi asju muutnud äh, oma kõnet praktikandi kohta kaks aastat, meil on noorteni jõudmiste, jõudmise programm, mis on suunatud viieteist kuni kahekümne aastastele, kes on ametlikust haridusest välja kukkunud ja et pakkuda neile haridust, koolitust ja töökogemust, on kogukonnakoolitusprogrammid, mida äh, Ehm, mis ei anta haridustegelaste poolt, vaid kogukonna poolt ja siis üks edukamaid programme, mis meil on, mis tuli eh, majanduskrahhi ja eh, noorte töötuse tagajärjel Momentum nimeline programm üle, üle viiekümne protsendi need, kes Momentum programmis osalesid, on eh, tööturegistrist välja saanud. aga olles nüüd täna seda debatti siin kuulanud, siis peamiselt on keskendutud nendele, kes äh, saavad ligipääsu haridusele või elukestvale õppele. me kindlasti peame arendama äh, programme, et äh, täita meie majanduste hetke ja tulevuse vajadusi, aga sellest ei piisa. ma räägin nüüd praktikuna, kuni eelmise aastani olin ma hariduspraktik, enamuses on äh, Äh, hariduse rahastamine suunatud väljundile, me peame teadma, palju äh, inimese haridussüsteemi siseneb, äh, millised on need tulemused, kõrgemad, madalamad ja loh-, jah, investeeringuid silmas pidades peaks olema küll ka meie tähelepanus, aga kuidagi jääb kahe silma vahele see grupp, see, see kümme protsenti, kes ei lõpeta keskkooli see väike grupp, kes alustas tööd just majanduskrahhi ajal, kes otsustasid haridusest loobuda, et võtta hästi tasustatud töökohti, mis ei nõua suu kõrgeid oskusi, nemad on nüüd no, tööjõus oma koha kaotanud ja kaotanud ka need põhioskused, mis neil olid, kui nad lahkusid haridusest. nii et nad leiavad ennast nüüd olukorrast, kus nad on marginaliseeritud, kus jaoks, äh, nende jaoks on lahenduseks kas kuritegevus või sotsiaalhoolekanne, äh, see on oluline protsent siin, aga täna varem kuulsime ka selle kohta, mis toimus Prantsus, selle õuduse kohta, mis toimub Prantsusmaal, nende ja selle kohta, et need, kes äh, marginaliseeritud saavad, nendel on oht saada ka radikaliseeritud. ja see peaks olema meie kõigi jaoks mure. selleks, et olla kaasatud elukestvasse õppesse, peab olema olemas need alusoskused, et nendesse programmidesse üldse saada kõnelejal kadus mikrofon. jah, sorry um,. <coughs> I, I, just to go back where I was talking about selleks, et elukestvuse õppesse kaasatud saada, peab olema olemas põhilised kirjaoskused, põhiline arvutusoskus, et nende programmidega liituda kui me vaatame neid haridusprogramme, mis on suunatud väljundile, siis äh, nendest ei piisa, me peame tulema tagasi selle juurde, et nii-öelda äh, alustasemelt need raamatupidajad minema saada, me peame tulema tagasi selle holistliku lähenemise juurde just selle marginaliseeritud äh, gruppi jaoks, meil on vaja programme, kus ainult selleks väljundiks oleks äh, programmil ka ühele poole saame lõpetamine ja kui me tahame midagi mõõta, siis me mõõdame seda, kui palju nendest läks edasi ametliku haridustee juurde. ja lõpetuseks, igasuguste haridusprogrammide keskmeks kõikides riikides peab olema, nagu ütles ka üks varasem kõneleja, see, et kõik kodanikud saaksid täielikeks kodanikeks, aktiivseteks kodanikeks meie ühiskondades. aitäh! see, mis küsime. Äh, aitäh ja vabandan, et ma teie kõneaega piirasin, aga nüüd annaksin sõna Noorsoofoorumi esindajale ja pärast seda parlamendisaadikutele, aga meil tõesti ei ole aega praegu rohkem sõnasoovijaid vastu võtta, sest me peame kaksteist kolmkümmend lõpetama. Laura Lopes Euroopa Noorsoofoorumist nüüd. aitäh, kui me noortelt küsime, kus nad saavad kõige kasulikumad oskused, siis äh, vastus on peaaegu sama väljaspool kooli. see näitab kahte asja, et äh, hari, et haridussüsteemis on lünki ja sellest täna räägiti, me peame muutma oma amet ha,, formaalset haridussüsteemi me peame tunni, äh, tunnustama ka mitteformaalset haridust, mis aitab inimestel eluks vajalikke oskusi et omandada. Äh, äärmiselt oluline on, et inimestel oleksid vajalikud väärtused, oskused, et nad saaksid oma elu elada väärikalt ja inimestel peab olema võime kogu elu õppida, et inimene ise suudaks ise muutustega toime tulla, tulla toime uute väljakutsetega ja haarata kinni uutest võimalustest see tähendab, et me kõik äh, ühiselt äh, vastutame, nii äh, formaalse kui mitteformaalse hariduse pakkujad selle eest, me kõik siin saalis peame hoolitsema selle eest, et noortel oleks tagatud kvaliteetne haridus kogu elu jooksul ning ma arvan, et see uus eesmärk, jätkusuutlik arengu eesmärk tagada elukestev õpe on kõigi jaoks suurepärane võimalus meelde tuletada, et Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid omavad samuti äh, kohustust tagada seda ka Euroopas äh, oma riigi tasandil, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, kaks sõnasoovijat veel, härra Zver, ei, ei, vabandust, enne teda härra Madisson Eestist ja siis meie kolleegid, palun. kindlasti et antud küsimust lahendada võimalikult kvalitatiivselt, on Eesti seisukoht, peaks olema ka eeskujuks kogu Euroopale, eriti Lõuna-Euroopale, kus antud probleem on äh, tunduvalt põletavam ja vajab kiiremaid lahendusi, siis Eesti on suurendamas just nimelt tööandjate ja kutseharidussüsteemi vahelist koostööd, sest äh, kui me räägime õppijate praktikakohtadest ja töökohapõhisest õppest, siis me peame pakkuma selle võimalust ja selle võimaluse pakkumine ka loob uue programmi Eestis järgmise kolme aasta jooksul, mis annab võimaluse ja samas ka eeldab väga edukat koostööd tööandjate, õpilaste ja õppeasutuste vahel. ja samuti sellele tuleb rõhku panna nii kutseõppeasutustes kui ka kõrgkoolides, sest äh, väga suur osa on ka probleeme kõrgkooli lõpetanud noorte inimeste seas, kel puudub igasugune eelnev töökogemus ja see on üks kõige kindlamaid vahendeid, kus me saaksime aidata neil siseneda tunduvalt edukamalt tööjõuturule, kui me pakume praktikakohti juba õpingute vältel ja see on Eestis edukalt töötanud viimastel aastatel ning see on ka eeskujuks kogu Euroopale, aitäh. E e aitäh. E, Yves Dugan, teil on sõna, palun. aitäh Äh, haridussüsteem peab äh, õpilastele andma oskusi, mida neil veel ei ole, me oleme seda juba aastakümneid Prantsusmaal ka äh, praktiseerinud, õpilased peavad suutma kohaneda tööturuga, neil on vaja just nimelt sellist kohanemisvõimekust ja võib-olla digitaalsed vahendid on siin üheks heaks Äh, lähenemiseks ähm, äh, meil oleks äh, vaja siis konkreetselt neid meetmeid hakata ka rakendama. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Sveer. aitäh. aitäh. ma tahaksin liit-, nõustuda äh, eelkõnelejatega, kes rääkisid praktikakohtadest. ma korraldasin möödunud nädalal konverentsi, kus osalesid tööandjad, kus osalesid Noorsoofoorumi esindajad. meil Euroopas juba on olemas Äh, praktikakohtade äh, liit aastast kaks tuhat kolmteist, tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega ja väga paljud ettevõtted on selle algatusega ühinenud ja pakuvad noortele töövõimalusi ähm, ning äh, seda võimalust on kasutanud tuhanded noored, niimoodi saavad noored vajalikke pädevusi selleks, et tööturul toime tulla niimoodi äh, saame siis äh, noorte teed äh, hariduselus tööellu hõlbustada ning ma arvan, et ka tulevikus peaksime selliseid konverentse korraldama ning ma arvan, et see oleks üheks vastuseks tuleviku väljakutsetele. reformeeritud haridussüsteem annab noortele ka võimalused paremini integreeruda aitäh, proua Šoidrova järgmisena. aga palun tehke väga lühidalt, sellepärast et tõlge lõpeb peatselt aitäh selle info eest teie koduriikide kohta, see info oli tõesti väga huvitav. Te kõik kõnelesite teadmistest, uutest oskustest, iseenese hindamisest aga tegemist on tõesti uute nõudmistega, mis seisavad koolide ees ja äh, me peame arvestama ka mitteformaalse hariduse, haridusega. meil, äh, nagu ma ütlesin, tuleb arvestada mitteformaalse haridusega, samuti tuleb Äh, pöörata tähelepanu formaalsele haridusele, aga mulle tundub, et me peaksime rohkem maksma ka õpetajatele. ma tean, et äh, Soome on erand. Äh, te olete te maksate õpetajatele palka, mis on keskmisest palgast kõrgem, see on erand. teistes riikides ähm, on äh, tõsiseid äh, probleeme õpetajate palgaga, nii et, et ma arvan, et äh, see on oluline küsimus, kas te olete rahul selle palgaga, mida õpetajatele makstakse? ja ma palun kõikidel esinejatel tõesti piirduda ainult ühe minutiga. ainult üks minut. aitäh. vaba vabandust, härra Takula on siia sõna soovinud. Yeah, I think we are not yet jah, me ei ole veel omavahel abielus, nii et, et ma võtan ikkagi enne teda, enne proua Lauslahtit sõna. niisiis äh,, nagu te teate, Euroopa Liidus on meil siseturg ning siseturu üks põhimõte on see, et tööjõud saab vabalt liikuda. me koolitame töötajaid kogu Euroopa turu jaoks ja nagu me teame, haridus äh, hetkel on liikmesriikide pädevuses. Euroopa tasandil me saame kasutada nõndanimetatud pehmet jõudu, me saame kasutada avatud koordineerimismeetodit ja mina tahaksin teada, milline on teie seisukoht, kas meil on vaja rohkem Euroopa tasandil koostööd või isegi õigusakte ja kui jah, siis millist koostööd on vaja hetkel? aitäh! aitäh ja nüüd äh, Äh, Julie, äh, äh, vabandust, et ma ka alles nüüd küsimuse tahan esitada. väga tore on kuulda noorte inimeste häält, kes siin kojas kõnelevad tõesti sellisel olulisel teemal väga tore on kuulda noorte ja noorsoorganisatsioonide arvamust. viimase paari päeva jooksul on need organisatsioonid korraldanud terve rea üritusi siin Brüsselis ja ka siin parlamendihoones Äh, äh, rahva valitud esindajad kõikidel valitsemistasanditel peaksid suhtlema nende noorte ja nende noorte organisatsioonidega, sest ma arvan, et meil on rohkem õppida kui neil ja me ei äh, hinda piisavalt neid oskusi ja kogemusi, mis neil on ja teiseks tahaksin öelda, et väga tore on näha, et kehtendus, keskendutakse ka täna siin kunstile ja loovusele ma saan aru, ma, nagu ma ütlesin, need on oskused, mis aitavad inimestel paremini tööd leida ning kõik need asjad äh, äh, kõnelejal palutakse lõpetada ja kõik need aitavad meil luua ka kultuuridevahelist dialoogi. aitäh! Äh, jah, proua Ward on selle teemaga väga palju tegelenud kas äh, meie esinejad soovivad väga lühidalt vastata? tõesti, kui teil on midagi lisada, äh, aga te ei ole kohustatud sõna võtma, sellepärast et ma tahaksin anda sõna ka meie viimasele kõnelejale, kes äh, nii meie kui teie jaoks on väga oluline. Harald Gruber on Euroopa Investeerimispanga esindaja ta juhib äh, digitaalse majanduse ja hariduse osakonda. aitäh! ja ma kiirustasin ette, ütleb proua esinaine. enne saavad sõna veel külalised. Doesn't uh, <coughs> Okay, I changed place. <laughs> Thank you very much, your place. <laughs> uh, here, uh, here came a uh, thing about digital. Äh, ma tahaksin rääkida digitaalsetest koolidest, see on tõesti tulevik ning äh, meil on vaja uusi oskusi ka õpetajatele. see on Soomes peamine eesmärk eelseisvatel aastatel Äh, vaadata, kuidas me tõesti oma õpetajate koolitust saame muuta ja milliseid oskusi meie õpetajad vajavad. üks asi, mida tänastes aruteludes ei ole mainitud, on pensionäride elukestev õpe sest väga paljud pensionil inimesed soovivad Äh, osaleda tööturul, nii et, et minu arvates peaks ka neil olema võimalus omandada uusi oskusi ning äh, osaleda tööturul. aitäh. kas keegi soovib veel midagi öelda? ja esinaine palub tõlkidel jääda veel viieks minutiks, tõlgid on lahkelt nõus. ja ärge unustage, et lõpus me teeme veel ka ühisfoto, nii et, et palun ärge lahkuge, ütleb esinaine. ja nüüd härra Gruber nagu te teate, oleme me Euroopa tasandil välja tulnud suurejoonelise investeerimiskavaga ähm, ning äh, me loodame, et see investeerimiskava ähm, aitab äh, meil siis ühtekokku saada kolmsada viisteist äh, miljardit eurot nii Euroopa Liidu kaas-, liikmesriikide poolsest rahastamisest kui ka erainvestoritelt et äh, finantseerida neid äh, pilootprojekte, mis on ühiselt paika pandud liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni äh, poolt, nii et ja üheks prioriteetseks valdkonnaks on ka haridus, nii et, et mm, tegemist on siis valdkonnaga, kus tõesti liikmesriikide parlamendid, valitsused peavad tegema koostööd ja meil on vajalik ka Euroopa raamistik selleks kõigeks meil on vaja mõningaid strateegiaid rakendada läbi Euroopa raamistiku selleks, et me annaksime oma erainvestoritele tugeva signaali, et Euroopa tõesti soovib selles valdkonnas edasi liikuda ja me soovime erinevatest lõhedest, ka digitaalsest lõhest jagu saada ja nüüd äh, paluksin Harald Gruberil rääkida sellest, mida Euroopa Investeerimispank juba on teinud äh, ja ka sellest, äh, mis tulevikus veel plaanis on. ja me loodame, et dialoog Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendiga toimub. aitäh ja mul on ka väga hea meel, et ma saan esineda nii lugupeetud külaliste ees. tahaksin lühidalt kõnelda siis kõigest, millest, mida esinejana mainis Äh, ma arvan, et teate, millega tegeleb Euroopa Investeerimispank, tegemist on Euroopa Liidu pangaga, mille omanikeks on liikmesringid ja me rahastame projekte. selleks, et Euroopa Investeerimispangast äh, raha saada, peab projekt äh, olema kooskõlas poliitiliste eesmärkidega, nendest räägin peatselt, aga projekt peab vastama ka sellele nõudele, et ta peab olema majanduslikult, tehniliselt ja rahaliselt äh, usaldusväärne. me ei saa äh, rahastada projekte, mis sellistele nõuetele ei vasta. Ähm, summade poole pealt äh, või selle koha pealt, mida me hariduse sektoris rahastame, siis siin te näete, et tegemist on põhiliselt haridusinfrastruktuuri rahastamisega sellepärast et eh, see on üks valdkond, mida saab kõige paremini pikaajaliste laenudega rahastada ning äärmiselt oluline on, et Euroopa kulutab tõesti väga vähe haridusinfrastruktuurile. hariduse infrastruktuur moodustab, moodustab tavaliselt kümme protsenti eelarves, aga tegelikult viimase kümne aasta jooksul on eh, siin väga vähe eh, kulutatud ning Äh, selleks, et seda investeeringute puudujääki korvata, on vaja tohutult suuri investeeringuid just nimelt infrastruktuuri. see on äärmiselt oluline, sest et hea haridus ei ole võimalik, kui infrastruktuuri pole meie panka töö tulemusi näete, siis siin me oleme peaaegu viis miljardit laenanud haridussektorile nagu te näete, see on äh, siis mõeldud erinevatele infrastruktuuriprojektidele ja siin on siis laenamise ajaprofiil. nagu te näete, viimastel aastatel on äh, need summad oluliselt kasvanud ja me loodame, et see laenamine kasvab äh, sellepärast, et väga on vaja säilitada Euroopa konkurentsivõime mm, me peame tõesti arvestama, et me praegu kulutame infrastruktuurile, mis on mõeldud tulevikuks ja see infrastruktuur on näidanud, et ta mõjutab majanduskasvu. peatuksin lühidalt ka uuel algatusel, millega pank on äh, välja tulnud töökohtade ja oskuste osas Äh, see on mõeldud just nimelt äh, noorte tööpuuduse probleemidega tegelemisele, asjale tuleb läheneda kahest küljest, pakkumise pool ja nõudluse pool. Äh, niisiis, nõudluse pool on, et kes noori tööle võtab, põhiliselt VKE-d, just nemad on peamised noorte töölevõtjad ning nemad on ka kõige paindlikumad ning pakkumise poole pealt me peame vaatama, mida noored saavad teha, mida nad tööturule toovad, nad toovad tööturule oskused. on äärmiselt oluline, et noortel oleksid sellised oskused, mida tööturul saaks kasutada. nii et, et need on need kaks sammast, kus me, millele tuginedes oleme koos Euroopa Komisjoniga käivitanud selle algatuse kuus miljardit komisjonilt ja kuus miljardit on tulnud Euroopa Investeerimispangalt ning äh, investeerimine oskustega, oskustesse oli suunatud just nimelt äh, haridusinfrastruktuurile ja algatustele, mis on näidanud, et nad äh, annavad oskusi, mis tööturul on vajalikud. ja siin te näete siis ka neid konkreetseid elemente ja meie investeeringud on head laenud me anname laene VKE-dele tingimusel, et nad võtavad noori tööle või tagavad kutseõppe. esialgselt üritasime siis eraldada kolm miljardit iga aasta selleks meetmeks, nagu te näete, nõudlus on palju suurem, kui me ootasime. niisiis, tegemist on olnud väga eduka programmiga ning me oleme viinud läbi ka sõltumatuid uuringuid ja ma võin ähm, need ka teile esitada, kui soovite. Äh, me viisime läbi need uuringud, et saavutada siis roh-, äh, saada rohkem infot selle algatuse tulemuste kohta. ja ma arvan, et ma sellega lõpetan, et oleks võimalik ka arutelu. suur aitäh, aitäh, et äh, siia tulite